Right, welcome, welcome every... tere tulemast kõigile. ma olen veendunud, et äh, ajakirjanikud, kes äh, siin laua ees on, äh, saavad ka oma isu täis piltide tegemisest, aga mina siis kõigepealt esimehe teadaanded. kõigepealt tegemist on siis majandus- ja rahanduskomisjoni istungiga, nii et ma paluksin saadikutel vastu võtta päevakorra projekt, tundub, et keegi otseselt sellele vastu ei ole ja seega loeme selle siis äh, vastu võetuks, kuid ülejäänud äh, esimehe teadaanded äh, tahaksin edastada teile juba kolmekümne esimesel kuupäeval ja läheme kohe praegu edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, arutelu juurde riigi võlakirjade turgude praeguse olukorra kohta ja tekkinud olukorra kohta seoses raha- ja majanduspoliitika probleemidega. tervitame siin härra Jean-Claude Trichet, tuletan kolleegidele meelde, et tegemist ei ole kuulamisega, tegemist ei ole äh, rahanduspoliitika dialoogi osaga, see on debatt ja seega on meie jaoks väga oluline kuulda seda, mida arvavad saadikud, väga paljudel teistel institutsioonidel oli võimalus oma seisukohta avaldada ka suvepuhkuste ajal, parlamendil mitte. suvi oli keeruline, ma tean, et puhata ei saanud eriti keegi ja kõik need arengud leidsid aset äh, parlamendi puhkuse ajal, mis tähendab seda, et äh, saadikute kolleegium kui selline pole koos istunud, kuigi muidugi saadikud üksikult on debattides osalenud tänase kohtumise mõte pärast äh, kinniste uste taga toimunud kohtumist härra Trichet'ga täna varem on kõigepealt ära kuulda see, mida mis on viimasel ajal juhtunud, viimase viie nädala jooksul on saadikud tunnetanud siis olukorda koha peal oma kodudes ja see, et me tuleme kokku ja neid äh, kogemusi vahetame, on osa lahendusest kindlasti. ma ei taha kindlasti hakata kordama seda, mida olen öelnud viimastel nädalatel, ütlen vaid nii palju, et Sherlock Holmesi tahaksin tsiteerida siinkohal. kui äh, võimatu äh, elimineerida, siis on äh, võimatu tulemuseks, ma ei, kui ebatõeline see ka ei ole. seega, praegu on meil üsna palju selliseid asju, millele mõelda selles kontekstis, näiteks nagu ühisvõlakirjad, sellele on väga palju tähelepanu pööratud aga eh, Sherlock Holmesist erinevalt ei ole meil ainult üks võimatu asi leida, vaid ebatõenäolisusi on meil üsna mitu ja, ja erinevusi lahendada on kõigil. me oleme kõik äh, ühiselt äh, asunud siis selle kallale, et võimatu äh, eemaldada valikuvariantide seast ehk teisisõnu euro kui valuuta kokkuvarisemine. väga paljud on rääkinud sellest, et äh, Äh, majandusjuhtimise kava peaks minema kaugemale sellest kuuesest tead-, kuuesest paketist, äh, me teame, et on väga suured lõhed selle vahel, mida mõned valitsused peavad tegema ja selle vahel, mida rahvas sellest arvab. seda lõhet ei saa ületada siis, kui äh, jätkuvalt võetakse vastu vahet, valitsustevahelisi otsuseid ja et see tekitab segadust Euroopa Liidu institutsioonid peaksid hoopis, ja ma viitaksin siin eraldi just nimelt Keskpangale, olema nähtud kui need, kes stabiilsust toovad ja seega eemaldab ka, see minu meelest ka teise ebatõenäolisuse, nimelt et euro päästmine ei peaks kaasa tooma Euroopa ühenduse kokkuvarisemist. nii palju minu poolt. nüüd tehnilised küsimused, igal saadikul on kaks minutit kõneaega kuid kõigepealt saab muidugi sõna Euroopa Keskpanga president Jean-Claude Trichet, et eh, anda siis eh, ülevaade kujunenud olukorrast, nii et Jean-Claude, sõna on teil. suur tänu, proua esinaine, austatud saadikud, lubage kõigepealt tänada teid eh, selle küllakutse eest, et teiega täna arvamusi vahetada. palusite mulle anda kiire ülevaade viimastest arengustest äh, raha- ja majanduspoliitika osas Eurotsoonis ja, ja rääkida siis ka hiljutistest otsuseist, rahapoliitik-, poliitilisest otsusest. pärast äh, meie viimaseid kohtumisi oleme me näinud, et tegelikult prognoosid äh, näitavad majanduskasvu kogu Eurotsoonis, aga aeglasemalt kui siiamaani arvatud aga suur äh, kasv, mida me oleme näinud kahe tuhande esimese aasta esimese septembriga võrreldes, oleme me näinud, et regionaalne kasv teises kvartalis jäi kahe koma kahe protsendini. kui me vaatame tulevikku, siis me peame, me näeme, et Eurotsooni majandus kasvab äh, mõõdukas tempos ja seda üldise, suhteliselt stabiilses kontekstis äh, Eurotsoonis tervikuna samal ajal Äh, loomulikult osaliselt ka tänu finantsturgudel, hiljuti tekkinud turgudele on ebastabiilsuse tunne äh, suur ja see on viinud äh, rahapoliitika kohandamisteni paljudes liikmesriigides ja kõige suuremad majandused ja ka maailmamajanduse väljavaated on olnud rasked, näiteks Ameerika Ühendriigid teiste seas on pidanud tunnistama väljavaadete vähenemist ja olud on keerulised. ja loomulikult toorainete hinnad mõjutavad turge, inflatsioon jääb ilmselt üle kahe protsendi ka järgnevatel kuudel, keskpikas perspektiivis on praegu, oleme me öö, uurimas mõjuhindadele öö, ja see uuring peaks avalikustama siis septembri alguses. meie rahapoliitika analüüs näitab seda, et praegu on eh, see kaas-, eh, mõõdukas küll, eh, mõõdukad võimalused likviidsust suurendada, kuid see on siiski stabiilne, kuid loomulikult on, on see likviidsuse suurenemine väga oluline nii-öelda kaitsemehhanismide väljakujunemiseks. Euroopa Keskpanga nõukogu tahab tagada omalt poolt selle, et inflatsiooniprognoos oleks otseselt seotud siis meie hinnastabiilsuse definitsiooniga. räägiksin nüüd aga siis finantsturgudest ja sellest, mis toimus juuli teisel poolel ja mis toimus Eurotsoonis ja mujal. kõigepealt Eurotsoon me oleme näinud äh, äh, võnkumiste suurenemist, äh, suurenemist finantsturgudel, mis viis intresside määrade tohutule kasvule ja viis mõnedel valitsuste aktsiaturgudel mahu olulist vähenemist. pinged meenutavad mõneti neid samu pingeid, mida me nägime maikuus kaks tuhat kaheksa, kuid nii mõnelgi juhul olid nad võib-olla isegi laiapõhjalisemad kui tollal arvestades selliseid arenguid, otsustas Euroopa Keskpank äh, augusti alguses jätkata oma refinantseerimistegevusega äh, fikseeritud määraga pakkumisprotsessini kuni äh, järgmise aasta jaanuari keskpaigani. mida see tähendab? see tähendab seda, et Eurotsoon peab tagama üheskoos äh, kõiki, kõikide likviids-, kõikide pankade likviidsusnõuded liikmete suhtes. praegune meie krediidisüsteem rahastamissüsteemis on tagatud viiesaja kolmekümne miljardi euroga. ja, ja see on ette nähtud siis erineva pikkusega programmideks ühest nädalast kuue kuuni seda, nii otsustati siis augusti alguses, et äh, tegemist on kuuekuulise projektiga selleks, et äh, pankade maksejõulisus tagada. umbes nelisada seitsekümmend äh, panka osalevad selles programmis ja üle kuue tuhande panga võiks siis tegelikult ollagi abikõlbulikud. ma tahaksin rõhutada seda, et turuväärtustega eh, võlakirjade suurus on praegu umbes kolmteist kuni neliteist triljonit eurot. esimesel detsembril kaks tuhat kümme, nii nagu me ka ütlesime oma aastaaruandes, need neliteist miljardit, seega meil ei ole eh, praegu raskusi maksejõulisusega Euroopa pangandussüsteemis kui sellises. Eh, Euroopa Keskpank eh, jätkab siis oma tegevust ka väärtpaberite eh, turuprogrammi läbi augustikuus läbi väärtpaberide sekkumismenetluste on meie eesmärgiks tagada meie rahapoliitiliste otsuste rakendamine sujuvamalt osadel turgudel, eriti seal, kus turud ei toimi hästi. Äh, praegused võnked ei mõjuta meie rahapoliitikat selleks, et selliseid sekkumi, selliste sekkumiste äh, tagajärgi leevendada, olemegi siis, siis selliseid samme astunud. selle programmi laiemas kontekstis tahaksin ma siinkohal tsiteerida seda, mida ütlesin ise äh, eelmise aasta maikuus. meie sammud on täies vastavuses nõudega, et me peame olema, olema finantsiliselt sõltumatud, aluslepingud ei luba Euroopa Keskpangal osta võlainstrumente valitsustelt, meie ostame väärtpabereid ainult teistelt turgudelt ja oleme jäänud äh, siis äh, aluslepingu reeglite juurde tahame, oleme taganud meie sõltumatuse, me eeldame, et valitsused äh, järgivad eelarvedistsipliini ja vastastikuse järelevalve nõudeid ei saa kasutada teiseseid turge, järelturge selleks, et reeglitest kõrvale hiilida. meie peamiseks eesmärgiks on korrigeerida äh, ebatasususi turgudel. eelarvedistsipliin on meie meelest prioriteetne me võtame arvesse mõnede Eurotsooni valitsuste lisameetmeid, mida on mõeldud selleks, et eh, fiskaalkonsolideeritust eh, suurendada ja et eh, avaliku sektori vahendeid turgutada. sellele tsitaadile ei ole mul täna mitte midagi lisada, need sõnad kehtivad ka täna, me eeldame, et valitsused peaksid karmilt kinni eelarvedistsipliini nõuetest ja vastastikuse järelevalve nõuetest, see on äärmiselt oluline et äh, neid nõudeid nüüd äh, nõuete kohaselt ja, ja kiirelt rakendatakse, see puudutab nii ähm, Rahvusvahelise Valuutafondi programme kui ka siis liikmesriikide poolseid, äh, nende poolt võetud kohustusi. kahekümne esimesel juulil jõudsid riigi- ja valitsusjuhid kokkuleppele, mis on kogu selles kontekstis väga oluline käivitatud on Kreeka jaoks e, e, eraldiseisev abiprogramm, äh, kuid kõik liikmesriigid peavad äh, loomulikult kinni pidama sellest, et nad on sellele allkirja andnud, see on aluseks igasugusele jätkusuutlikkusele ja stabiilsusele turgudel ja mujal. proua esinaine, suur tänu selle, suur tänu äh, huvi tundmast! suur tänu! plaksutada võib. Um, we, we now move on to the intervention. ja nüüd siis kord saadikute käes. kõigepealt Rahvapartei nimel on äh, Jean-Paul Gauzessil midagi öelda ja siis Werner Langen. Jean-Paul Gauzes, suur tänu, proua esinaine, härra president mul oli ka hetk tagasi võimalus äh, siin kinniste uste taga toimunud istungil äh, teie poole pöörduda, ei hakka kõike siin kordama. tahaksin siiski teid lihtsalt tänada selle eest, et te olete olnud alati valmis tulema Euroopa Parlamendi etti, te kohtlete meid väga hästi, seda tuleb siin kindlasti rõhutada ja annan nüüd sõna üle härra Langenile. ja, suur tänu, härra president Äh, teie ametiperioodi lõpus tahan ka kinnitada, et te tõesti parlamendiga tegite tihedat koostööd ja me oleme pidanud alati avatud dialoogi ja sellepärast on mul väga hea meel kuulata teie selgeid sõnu. Te täna siin äh, kurjustasite valitsustega, ütlesite, et nemad peavad äh, võlad piirides hoidma ja mina oma fraktsiooni nimel tahaksin ka äh, lisada veel paar märkust riigi võlakirjade kokkuostmise kohta. kuna meil on vaja Euroopas nii palju aega selleks, et tippkohtumise tulemusi ka rakendada, oli minu arvates statuudi artikliga kaheksateist kooskõlas isegi hädavajalik see, et Euroopa Keskpank järelturul sekkus selleks, et rahanduspoliitikat stabiliseerida. ja seepärast usun mina, et see osa isegi siis, kui äh, paljud avaliku elu tegelased seda kritiseerisid, oli õigustatud ja ma olen veendunud, et Euroopa Keskpanga sõltumatust tegelikult selline samm isegi eh, tõestas eh, ja ei andnud õigust spekulantidele turgudel. sest selle viimase viie nädala jooksul nägime me, et eh, kuulujuttude kaudu levivad äh, spekulatsioonid näiteks Prantsusmaal Societe Generali panga puhul väga paljud spekulandid teenisid miljoneid ainult minutite jooksul ja samal ajal seati ohtu kasvu- ja stabiilsuspakt. ning peale selle tuleb meil varsti vastu võtta ka finantsturupakett ja peale selle on väga tähtis ka see, et turgude, turgudel pandaks peale pidurid. nii kaua, kui meil ei ole optsioonide tulemusinstrumentide puhul mingeid miinimumstandardeid paika pandud, oleme me vaba turu tuultes äh, edasi-tagasi pillutatult äh, ja see on asi, mida me ei saa lubada ja minu fraktsioon soovib teid väga tänada nende selgete sõnade eest, selgete tegude eest, kuigi Euroopa avalikkus teid äh, kritiseeris. ilma Euroopa Keskpanga sekkumiseta oleks meil veelgi rohkem probleeme ja tahaksin veel esitada teile ka ühe küsimuse. Te kaudselt juba ütlesite, et äh, turu likviidsus äh, riigi võlakirjade kokkuostmise kaudu toimu, et see saavutati uuesti just tänu nendele programmidele, mida, mis te käivitasite. Uh, suur tänu, ma vabandan meie kell on katki, nii et äh, te peate tõesti äh, vaatama minu käemärke ja distsiplineeritult rääkima. järgmisena Elisa Ferreira, kes saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel. Eh, suur tänu! suur tänu, et tulite täna jälle meie ette ja suur tänu ka selle eest, et erinevatel tasanditel rääkisite sellest, äh, milline on teie mandaat ja et te olete rangetest tõlgendamismeetmetest kaugemale läinud. Te tõestasite, et euroala ei olnud võimali-, ei olnud võimeline kriisile vastu panema ja seepärast oligi vaja sekkuda. komisjon ei näidanud üles äh, initsiatiivi, nõukogust on saanud äh, juhtivdirektoorium, mis äh, sõlmib kahepoolseid lepinguid. parlament aga soovib ähm, kogu Euroopat esindada ja me soovime, et kinni peetakse Euroopa tasandil vastu võetud tegevuskavadest. ja me näeme, et ka Euroopa Keskpank toetab meie lähenemist. meil on vaja asja vaadata laiapõhjalisemalt, me peame horisonti laiendama. meil tuleb selgelt reageerida erinevatele kriisidele ja seepärast ma paluksin et annaksite meile teada, millised on teie lahjapõhjalisema visiooni erinevad nüansid, mille kallal me peaksime töötama selleks, et meil oleks võimalik Euroopa uuesti edukursile viia. meil peaks olema võimalik edasi elada ka ilma stabiilsusmehhanismita kui aga on vaja stabiilsusmehhanismi, siis peaks see kehtima tõesti kogu Euroopas ja meil on vaja stabiilsusfondi peaksime aga mõtlema sellele, kuidas me ta üles ehitame, kas praegu juba kehtivate mehhanismide näol või oleks meil vaja hoopis teistsugust struktuuri. milline on Euroopa Keskpanga nägemus? kas te tõesti mõtlete ainult hinnastabiilsusele? on see teie mandaadi aluseks äh, või te mõtlete ka teistele tingimustele, juhul kui hinnastabiilsusest üksi ei piisa selleks, et äh, rahaturgusid taltsutada? ehk et kas teil on äkki mõni sügavama põhjalisem äh, visioon, mida on vaja poliitikal teha? meil on, meil on tõesti vaja rohkem visioone, suur tänu! suur tänu ja nüüd ALDE nimel Silvi Kular, palun no.. suur tänu, härra president, suur tänu, et külla tulite ja mul on üks märkus, üks küsimus. märkus, kui me oleme nä-, jah, tõesti järelturgudel toimub see ostmine ja oodatakse seda, et valitsused teevad oma töö ja te olete nendele pannud kohustuse Euroopa huvides laiemalt ja suur tänu, et te seda olete teinud, ega see otsus polnud kerge. Euroopa Keskpangaga ei saa ometigi ju jätkusuutlikult äh, täita kõiki valitsuste tegemata-jätmisi äh, ja äh, majandusjuhtimise paketi arutelu ajal kohtusite te Prantsuse presidendi ja Saksamaa kantsleriga juuli lõpus samuti kuidas peaks eh, siis praegu tõlgendama Euroopa Parlament seda head tahet, mida väljendasid need kaks riiki siis, kuid samas suures osas on nad blokeerinud äh, äh, majandusjuhtimise paketialast otsust ja teisalt äh, kas ei peaks Prantsusmaa oma reservatsioonid eemaldama ja Saksamaa samuti? ja lisaks sellele paketile, kas te võiksite me võib-olla kuritarvitame teid, aga te võiksite olla ju meie eestkõneleja Elisa Ferreira ütles sedasama, nagu ka Werner Lange, meie edust e, esindaja selles osas, et me tuleksime välja sellest valitsustevahelisest äh, lepingute süsteemist, et me samm-sammult hakkaksime liikuma siiski ühenduse põhimiste lahenduste poole, miks mitte teha nii, nagu euro puhul, kus oli kalender paigas, kus iga samm oli paigas, et kõik saaksid oma eesmärgid täita, selleks et kodanikud, aga ennekõike ka turud mõistaksid seda, et me liigume ühtsuse suunas, aitäh! Thank you very much, next on. aitäh. ning nüüd äh, Keit Munspõn ECR nimel. suur aitäh. härra Trichet ma olen kuulunud äh, meie komisjoni kaks viimast aastat ning iga kord, kui te olete siin esinemas käinud, äh, olete te ennast õnnitlenud selle nimel, et Euroopa Keskpank on sõltumatu ja teil on selleks ka õigus ning äh, te olete rääkinud meile ka euro, Euroopa stabiilsusmehhanismist ja ma olen teie käest mitu korda küsinud, kas te ei arva, et Keskpangal peaks olema rohkem volitusi, et ta tõesti saaks rahaturgudel toimuvasse ka sekkuda. Te olete alati vastanud eitavalt kuid äh, ma arvan, et äh, tegelikult tuleks volitusi muuta selleks, et Euroopa pangasüsteem jääks äh, toimima, võttes arvesse ka seda, et augusti alguses ostsite te kokku Itaalia ja Hispaania võlakirju. ma arvan, et need arengud on tegelikult olnud vajalikud, võttes arvesse turgudel toimuvat, kuid osaliselt on nad ikkagi olnud ka poliitiliselt motiveeritud ja nad on turgusid mõjutanud Euroopa Keskpank on pidanud tegutsema sellepärast, et Euroopa poliitikud ei ole suutnud tegutseda ja ei ole suutnud äratada mingit usaldust oma tulevaste plaanide suhtes. on selge, et Euroopa poliitikud ei suudagi alati teha õigeid otsuseid, sest nad ei ole selleks sobivas olukorras ning et võlaturgudel toimuv ei ole tegelikult avalikkust äh, veennud selles, et Euroopa ise, äh, et riigid või riigipead suudaksid seda olukorda kuidagi lahendada ning seetõttu ongi meil vaja kedagi sellist, kellel oleksid vajalikud volitused, äh, ekspertteadmised olukorra lahendamiseks. mis te arvate, kas teie, kui te lahkute oma praeguselt ametikohalt, võiksite neid sündmusi ja arenguid mõjutada? ma arvan, et äh, teie praegune vastus võiks anda võlakirjade omanikele ja investoritele vajaliku kindlustunde ja suurendada seda usaldust, mida me siin otsime, võttes arvesse, et praegu ei usaldata Euroopa poliitikuid, keda küll rahvas on valinud, sest me ei usu, et nad suudaksid olla altruistlikud. aitäh, Philipp Lambert Roheliste nimel! siiski mitte, kuid äh, Roheliste nimel. Teil on sõna. aitäh! tundub, et äh, me ei ole äh, piisavalt äh, suhelnud. kallis härra Trichet, see suvi oli palju ebasõbralikum, kui me uskusime. majanduskasv äh, pidurdus usaldus pangasüsteemidesse vähenes, samal ajal toimus ka Euroopa euro tippkohtumine, kus võeti vastu meetmed, nende meetmete mõju oli näha maksimaalselt kaks nädalat ja pärast seda tuli teil sekkuda. ja seda moel, mida te kohe kindlasti varem võimalikuks ei pidanud. Te pidite Euroopa Keskpangale rohkem riske võtma selleks, et tagada pangasüsteemide stabiilsust mina leian, et on täiesti õudne see, kuidas Euroopa Keskpanka ainsa institutsioonina, mis üldse midagi tegi, sattus kriitikatulva alla. tegemist oli ainsa institutsiooniga, mis võttis vastutuse, mis tegutses äh, ja nüüd me näeme, et erinevad äh, riigid üritavad rasketes olukorras, kordades midagi veel ette võtta. väga raske olukord on sellepärast, et seitseteist erinevat rahvusparlamenti peavad otsuse vastu võtma ja see institutsioon, mis peaks tegelikult äh, pangasüsteemi stabiilsust tagama, nimelt Euroopa finantsstabiilsust tagamise äh, fond, see pole mitte midagi teinud, meil on vaja ühtset tõelist äh, majanduskoostööd, majandusliitu Euroopa Liidu tasandil ja see parlament siin peaks selle üleskutse tegema. ning ma tahan, et äh, nii Euroopa Keskpanga president kui ka teie hiljem, kui te ka pole enam president, tugeval häälel ütleksite, et meil on vaja ühist majanduspoliitikat. kui me sellega täna hakkama ei saa, siis millal veel äh, ja võin teile kinnitada, et Euroopa Parlament toetab teid, Euroopa Parlament ei toimi, kui meil on majandusvalitsus, mis käib koos ainult äh, käib koos ainult tippkohtumistel, on täiesti selge, et selline asi läheb vett vedama. aitäh! nüüd Miguel Portas kuue nimel. suur aitäh, proua esinaine lubage mul kõigepealt öelda, et äh, kui härra Trichet jääb äh, selle juurde, mida ta väitis aastal kaks tuhat kümme, siis äh, saan ma temaga nõustuda. see, mida ta meile täna rääkis, ei öelnud ju midagi uut, kuid olukord on muutunud. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta augustis olukord muutus ja nüüd me elame uues situatsioonis, selles, kus Euroopal tegelikult läheb palju halvemini kui kahe tuhande kümnendal aastal ja ometi väidate te, et ei tagane kahe tuhande kümnendal aastal äh, öeldust. meil ei ole ju mingisugust majanduse taastumist toimunud, ei ole piisavalt äh, uusi töökohti, valitseb nõndanimetatud kakofoonia, nagu siin just öeldi. aga Euroopa Keskpank äh, väidab ikkagi, et ta on tehtud otsustega piisavalt rahul ja ei pea mitte mingisuguseid plaane või kavasid uuesti läbi vaatama. minu jaoks on see arusaamatu ma ei saa aru, millest tuleneb selline alandlikkuse puudumine. ma tahaksin rääkida ka nendest ühisvõlakirjadest, tegemist on äh, nii-öelda solidaarse lahendusega, kuid äh, meie räägime ainult inflatsioonist ja mitte midagi sellest, et meil on vaja ka uusi töökohti ning et Euroopa majandus peab taastuma. tegemist on ometi prioriteetsete küsimustega, mis vajavad kiireid lahendusi me oleme rääkinud Euroopa pangandussüsteemi stabiilsusest, kuid mitte töökohtadest ja ma tahaksin teie käest küsida, et kui maksumaksja praegu ei toetaks Euroopa panku, kui paljud pangad oleksid sellisel juhul stressitestides põrunud? ajalehtedes väidetakse, et tegelikult ei ole kolmandik Euroopa panku ilma välise abita elujõulised. ma tunnen pankuritele muidugi kaasa, kuid tavainimestele palju rohkem, aitäh. aitäh, EFT nimel Marta Andreasen. suur aitäh. lugupeetud härra Trichet Te olete refinantseerimismäära viimase aasta jooksul kaks korda tõstnud, nüüd on see jõudnud ühe koma viie protsendini, kuid samal ajal on USA intressimääru kärbitud ning äh, keegi ei väida praegu, et neid uuesti tõstetaks. me oleme saanud Eurotsooni äh, riikide majanduste kohta uut statistikat, mis näitab seda, et majanduse taastumist tegelikult ei toimu ning äh, teatud eksperdid väidavad lähimineviku põhjal ka seda, et Euroopa Keskpanga intress peaks olema ühe protsendi võrra madalam keskmisest kasvumäärast. USA-s võiks selline valem praegu ka kehtida, kuid Euroopas on majanduskasv intressimääradest aeglasem ja seetõttu ma küsingi teie käest, kas ei ole Euroopa Keskpanga finantseerimismäära vaja ümber vaadata, kas seda ei peaks tooma allapoole saja eh, baaspunkti võrra, nii et eh, see intressimäär vastaks paremini reaalsusele? mul on ka teine küsimus mis on seotud Saksamaa ja Prantsusmaa kui Eurotsooni suurimate eh, majandustega. me vaatame praegu neid riike, mis on hädas, kuid peaksime vaatama ka eh, suuremaid riike, sest see, mis toimub Saksamaal, levib ju samuti edasi ning Prantsusmaal ei suuda parlament eh, kokku leppida vajalikes põhiseaduse muudatustes. meie aga ei tee sellest olukorrast millegipärast väljagi. aitäh! aitäh! me kuulame ära ka järgmised sõnavõtud Berghardt äh, Rahvaparteist. suur tänu, proua esimees, härra Trichet tegi oma avalduse ja minu arvates äh, eurokriis ei olegi tegelikult mitte eurokriis, vaid riigivõlgade kriis. ja seepärast ei tohiks vastuseks kriisile olla euro lõpp, vaid meil tuleb lahendada hoopis äh, riigivõlgade probleem. praegusel hetkel kriisi pärast unustavad paljud, et Euroopa Liidu üheks põhialuseks on solidaarsus liikmesriikide vahel ja ka euroala puhul on see samamoodi. euro on väga palju heaolu ühiskonna arenguks kaasa aidanud ja seepärast peame hoolitsema selle eest, et euro jääb ka tulevikus äh, kehtima. meil on vaja suuremat majanduspoliitilist koordinatsiooni liikmesriikide vahel, sellepärast et euro ei saa olla edukas, kui seitseteist erinevat valitsust ja, ja, äh, otsustavad ja kasutavad seejuures seitseteist erinevat majandus- ja rahanduspoliitikat. kriis sunnib meid ära tegema seda, mis ei olnud võimalik ära teha euroala alguses, nimelt äh, erinevate rahvamajanduste harmoniseerimine ja rahandus- ja majanduspoliitika harmoniseerimine. seepärast vastupidiselt paljudele teistele siin ruumis tervitan mina äh, liidukantsler Merkeli ja Prantsuse presidendi Sarkozy kokkulepet, rohkem majanduspoliitilist koordineerimist ja riigivõla piir, need on just need asjad, mille üle tuleb arutada ja viimastel kuudel parlament tegelikult ka seda nõudis kasvu- ja stabiilsuspakti kaitsmiseks. samal ajal tuleb meile ka esitada küsimus demokraatliku legitimatsiooni kohta Euroopa ei tohi kodanikest kaugeneda, meil on vaja suuremat koordinatsiooni Euroopa Liidu tasandil, aga kodanikud ei tohi tunda, et otsused äh, võetakse vastu kuskil kaugel ja nende käest midagi ei küsita. ja et nemad peavad vastutama teiste riikide finantspoliitiliste vigade eest siiamaani koordineerimine on puudutanud ainult äh, valitsusjuhte ja riigipäid. kui me aga soovime saada tõelist Euroopa majandusvalitsust, on meil vaja tõhusat kontrolli see kontroll peab olema demokraatlik, kontrollida tuleb valitsusi Euroopa Liidu tasandil ja seepärast tuleb sellesse protsessi kaasata ka Euroopa Parlament. ma arvan, et probleemiks ei ole mitte rohkem Euroopat, vaid probleemiks on lahenduse leidmine. me peame hoolitsema selle eest, et rohkem Euroopat tähendab kiireid, tõhusaid äh, ja tõketeta otsuseid. suur tänu! suur tänu! aitäh! Robert Goebbels eh, sotsiaaldemokraatide nimel, aga tuletan teile meelde, et meil on eh, ka ajapiir. Eh, suur tänu, ma ei, suur tänu, ma ei hakka kordama härra Werner Langeni sõnu, ma olen temaga täiesti nõus, eriti mis puudutab tema sõnu e-, Euroopa Keskpanga ja, ja järelturgude kohta, aga ütleksin seda, et turud on need, kes ilmselgelt peavad äh, läbima parema kontrolli. Äh, kuidas on võimalik, et praegu kõike tehakse millisekundite jooksul läbi arvutite, arvutid on need, kes omavahel kauplevad, mitte inimesed et kõike tehakse tohutult kiiresti ja see on viinud meid ummikusse nüüd äh, äh, inglased on öelnud, inglased lõid kõigi ees ukse kinni ja ütlesid, et mitte midagi ei muutu, mitte midagi ei ole võimalik, anglosaksi lähenemine öö, äh, ausalt öeldes öö, on viinud selleni, et euro on öö, allakäigul. me oleme näinud osades Eurotsooni riikides võlakriisi kuid neid on, neid kriise on ju läbi, üle terve maailma väga palju, väga paljudes riikides ja härra Trichet, kas euro kümne aasta pärast veel üldse eksisteerib, mis äh, viib teid euro suhtes sellisele optimismile? aitäh! aitäh! aeg ikkagi äh, jookseb ja nüüd saab sõna Ülemaailm. suur aitäh, lugupeetud proua esinejana! härra Trichet, tere päevast! tere tulemast äh, Euroopa Parlamenti! veel kord tere tulemast! kas me võiksime rääkida lähemalt äh, ka Hispaania küsimusest, millise osa Hispaania võlakirjadest te ikkagi ära ostsite ja kui te saate äh, sellest meile rääkida, siis millised volitused annab see Euroopa Keskpangale Hispaania valitsuse suhtes? praegu on Hispaanias mitmed äh, poliitilised parteid asunud nõudma, et kiiresti muudetakse Hispaania põhiseadust, aitäh! suur aitäh ka teile! nüüd jälle Rahvapartei fraktsioon. suur aitäh, lugupeetud proua esinaine! ja tere tulemast teile, härra Trichet. tõesti, suve jooksul juhtus paljutki. me nägime, et USA ja Jaapani reitingut alandati sellepärast, et nende majanduskasv on eeldatust äärmiselt palju aeglasem, proua Lagar sellest ka rääkis ja me oleme näinud, me oleme näinud ja kuulnud ka seda, et Itaalia ja Hispaania suhtes tuntakse suurt muret. Itaalia ja Hispaania on nii-öelda järgmised kahtlusalused äh, riigid. Ähm, võlakirjade turul äh, tuntakse suurt muret ja seetõttu on kahtlemata vajalik, et me teeksime täna mõned äh, avaldused. me oleme kuulnud nõuet, et Euroopa Keskpank hoiaks oma intressimääru äh, samal tasemel, nagu need on praegu, sest nii säilib ka rahu ja teisest küljest oleme kuulnud ka nõudmist, et Euroopa Keskpanga president lõpuks ometi äh, sekkuks, äh, sellepärast et keegi teine ju ei sekku ja just sellisest sekkumisest tulenesidki kahekümne esimese juuli kokkulepped on ähm, muidugi pakutud ka teisi alternatiivseid lahendusi, kuid need on alati blokeeritud ja sellega seoses tahaksingi küsida, kas te kavatsete ka edaspidi sekkuda. kolmandaks äh, arvan ka mina, nagu üks eelkõneleja, et Euroopa Keskpank tegelikult ei soovi süvendada probleeme nendes riikides, kellel juba on oma riigivõlaga suuri äh, lahendamatuid muresid ja siin jõuame me jälle Hispaania juurde, sest meil on vaja tagatisi maksujõulisuse kohta. kas te võiksite siis omalt poolt ülevaatlikult selgitada meile, millised äh, on need kõige tähtsamad elemendid teie kirjas, mille te saatsite? ma tuleksin tagasi ka härra Tremosa sõnavõtu juurde ja ütleksin, et äh, ma ei ole temaga nõus, kuid olen ometi nõus äh, sellega, et meil on vaja rangemaid piire, kui praegu lubab Saksamaa põhiseadus ma ei tea küll, mida valitsus seal lõpuks teha võtab, aitäh. aitäh. veel üks sõnavõtt Rahvapartei äh, fraktsiooni nimel, Ferdov. suur aitäh. ka mina õnnitlen teid, härra Trichet kõikide nende edusammude puhul, mida te olete selle palava suve jooksul saavutanud. ma tunnen suurt heameelt selle üle, et Eurotsooni riikide valitsused on lõpuks ometi Kreeka asjus suutnud kokku leppida. ja täpsemalt leppisid nad kokku ju selles, et eh, riigivõla probleemi ei saa lahendada nii, et eh, võlgnikule antakse veel võlgu nii et tema võlg järjest suureneb. seetõttu tuleb äh, võlg restruktureerida ning äh, leevendada tagasimaksmise tingimusi. selline otsus kokkuvõttes ju tuli. mina tahaksin teie käest küsida, mida te arvate teatud euroala riikide käitumisest? pean silmas neid riike, kes hakkavad Kreekale äkki uusi tingimusi esitama ja nõudma lisatagatisi, millest alguses ei räägitud, vähemalt meie ei ole kuulnud, et nendest oleks räägitud siis, äh, kui valitsused sõlmisid kokkuleppe Kreeka probleemi lahendamiseks, aitäh! aitäh ka teile sotsiaaldemokraatide nimel, Liam Van Gogh. suur tänu, härra president! üsna tihti tihti süüdistatakse Euroopa institutsioone selles, et äh, nad tahavad tulla tagasi äh, selle kriisi esimese faasi juurde, samas on aga näidanud äh, need süsteemid, et enamus majandus prognoose näitavad just sedasama. Eurotsooni majanduskasvu määrad, määrasid on pidevalt vähendatud ja kõik on väga mures, mures sellepärast, et defitsiidi vähenemine ju on otseselt seotud äh, äh, majandusprognoosidest ja majanduskasvu prognoosidest. kuid see, mida me nägime sellel suvel ja väga paljud äh, kaotasid suisa nelikümmend protsenti. me oleme praegu läbi, läbi elamas nii-öelda kaksikvee momenti, nimelt et on võimalik, et toimub nii-öelda kaksikvee moodi teine majanduslangus, eh, me oleme näinud, et Ühendriikides on üliheli kiirusel asjad allapoole hakanud liikuma. Euroopa Keskpank muidugi võiks sekkuda ja on ka seda juba teinud, nii nagu te ka ütlesite, nimelt on eh, eh, tsüklivastased meetmed võetud vastu, härra Margaio ütles, et võib-olla peaks äh, ka määrasid vähendama Keskpanga poolt, kuid ega see ei suurenda likviidsust. ja sellistes tingimustes on ausalt öeldes väga raske üldse mõista, kuidas äh, meie praegune eelarvepoliitika saaks üldse majanduse taaskäivitada, kuidas rekapitaliseerida panku, kui see peaks vajalikuks osutuma? Te ütlete, et meil ei ole liikumisruumi, kuid meie, sotsialistid, oleme küll esimesed, kes arvavad, et väga suur osa sellest võlast eh, toodi meile kaela maksumäärast seoses, mis ei ole lihtsalt piisav. ja, ja järgmine küsimus on see, eh, kas me hakkame selle eest võitlema, kui me võimule tagasi pöördume, kuid küsimus on väga lihtne. tänases kontekstis, kas te tõesti arvate, nii nagu te ütlesite, et äh, eelarve konsolideerimispoliitika on äh, kohane ja äh, te jääte selle juurde et, et kolme protsendi eesmärk aastal kaks tuhat kolmteist on ka veel täna saavutatav. Uh, aitäh. rahvapartei fraktsioon. aitäh, härra Trichet suur aitäh, et osalete selles avalikus debatis, mida Euroopa Parlament täna peab. on selge, et rahaturgude ebastabiilsus jätkub ning et Euroopa ei ole leidnud mingisugust usaldusväärset lahendust meie võlgade ja puudujäägi probleemile. praegu me näeme, et taastuv majandus on hakanud uuesti aeglustuma ja minu jaoks teeb minu jaoks teeb muret see, et ei piisanud sellest, et te ostsite need võlakirjad, mis augusti alguses eh, osteti, vaid et te olite sunnitud ka valitsustele kirju saatma. Euroopa Parlament on eh, teinud eh, suurt õigusloomelist tööd, pean siin silmas seda kuuest paketti, aga pean vajalikuks rõhutada ka seda, et kui me leiaksime võimaluse tõeliseks majandushaldamiskavaks, siis võiks see asendada äh, selle kuuese paketi. ma ootan huviga teie märkusi, teie kommentaare ja seda mitte ainult isiklikust huvist, vaid ka sellepärast, et me peame selle töö kuidagi lõpule viima ja seda juba lähiajal. suur aitäh! suur aitäh! Anna Podimata sotsiaaldemokraatide nimel. suur aitäh, Sharon! lugupeetud härra Trichet, teie ja paljud äh, meie kolleegid on viidanud kahekümne esimese juuli kokkuleppele. kahekümne esimese juuli otsust peetakse suureks ja tähtsaks sammuks võlakriisi lahendamisel ning arvatakse ka, et äh, see samm aitab Kreekat. nüüd on kahekümne esimesest juulist möödunud umbes seitse nädalat ja tegelikult ei ole mitte midagi lahendatud kõik on endiselt õhus ja ma tahaksin teie käest küsida, miks? kas on võimalik, et kahekümne esimese juuli otsusele omistatakse ehk liiga suurt tähtsust ja et ähm, seda seostatakse liigselt ühe riigiga ja riigi huvidega ning äh, ei tähtsustata piisavalt valitsuste vahelemist, vahelist äh, lähenemisviisi, mis tegelikult oleks õigem kõik riigid on seda otsust äh, hinnanud oma seisukohast ning just see õõnestabki kahekümne esimese juuli otsuse tähtsust. ma viitan siin ennekõike teatud liikmesriikidele, mis on äh, nüüd tagantjärgi hakanud nõudma lisatagatisi ja öelnud, et ainult siis osalevad nad äh, Kreeka päästepaketi teises faasis me peame siin mõtlema majanduslikele aspektidele ja samuti demokraatiale ja seetõttu on ilmselt loomulik ja möödapääsmatu, et teatud riigid tõesti nõuavad neid lisatagatisi. aga teisest küljest, teisest küljest on ju loogiline, et kui riigid on juba nõustunud päästepaketiga, siis on ka juba ette määratletud, mis see endaga kaasa toob millise sõnumi, millise signaali me siis välja saadame? kui me oleme juba kokku leppinud, et me aitame hädalist riiki ja selles leppisid teatavasti kokku Euroopa Komisjon, Rahvusvaheline Valuutafond ja ka Euroopa Keskpank, mida siis äh, nüüd teha, kas ei oleks pidanud neid tagatisi nõudma enne, kui kokkulepe tehti, kui neid nõutakse nüüd, siis äh, tegelikult õõnestab seda kokkulepet ja lõpuks äh, tahaksin äh, rääkida veel sellest, et äh, paljud arvavad, et Euroopa Liit laguneb kõikide nende probleemide tagajärjel kolleegid väidavad mõneti, mõnikord isegi, et Eurotsooni probleem ei olegi olemas, et probleem on Euroliidus üldiselt. suur aitäh! härra Lamberts, Äh, tere pärastlõunat, äh, proua, härra president. Te olete võidelnud selle eest, et euro stabiilsust tagada ja tulla välja sellest, mida me peame nimetama siis riigivõlakriisiks ja seda väga rasketes tingimustes ja see on ka kirjas selles kirjas, mille te liikmesriigid olete rääk-, saatnud. kuid me ei ole täna silmitsi mitte ainult riigivõlakriisiga, see loomulikult on olemas, seda ei tohi alahinnata, aga me oleme ka väga tõsise Euroopa finantssüsteemide kriisi ees, mis on läinud isegi kaugemale sellest, mis on üldse mõistlikult arusaadav. ja me oleme näinud, et süsteemis on väga suured puudujäägid, meie pangandussüsteem ei ähm, toimi ja nii edasi ja seda, sellepärast tahabki siis Keskpank minna kaugemale ja minu küsimus on teile järgmine, mida te kavatsete siis konkreetselt teha, eriti mis puudutab äh, äh, kvoote, milliseid tagatisi te nõuate, millised on need tingimused, mille te siis seate pankadele, kes teie abiprogrammidest kasu, äh, siis osa saavad? kas asi ei ole mitte selles, et pangad on pankadevahelisest turgudest liiga palju sõltuvad? ja, ja mida te arvate Basel kolme rakendamisest Euroopas, kas ei peaks äh, mitte äh, rääkima äh, Euroopa pangandussektori saneerimise süsteemist, vaid nende kokkutõmbamise süsteemist, täiesti selge on see, et midagi tuleb teha selleks, et äh, pangad pöörduksid tagasi tavapäraste tegevuste juurde, mille eesmärgiks on siiski ju ähm, äh, majandustegevuse rahastamine äh, ja et kas, kas me ei saa panna piiri sellele spekulatiivsele turule, mis tegelikult mitte mingisugust väärtust ei tooda. suur tänu Rahvapartei nimel, proua Lulling! suur tänu, proua esinaine! härra president Trichet, ma ütleksin kõigepealt, et ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles minu naaber härra Langen siin selle rolli kohta, mida te olete aastast kaks tuhat kaheksa mänginud. kahe tuhande kaheksandal aastal komisjon ja paljud teised institutsioonid ei teinud midagi ja, ja ma tervitan ja tänan teid selle eest. aga küsimus puudutab tänast olukorda nimelt Euroopa Stabiilsusfondi osas. poliitikud süüdistavad seda fondi tihti selles, et ta on turgudes võimetu, kuid selles lepiti ju kokku nõukogus viimane kord, see on ju suur samm edasi ometigi. aga kas ei peaks minema natukene kaugemal? selle stabiilsusmehhanismi fond äh, Äh, selle, selle fondi eesmärkuid tuleb veel täpsustada, kuid mulle tundub, et institutsionaalselt äh, on ka siin palju mängus. minu meelest peaks väga kiiresti, äh, peaks ühenduse tasandil looma stabiilsusfondi, ei saa see jääda ainult valitsuste vahelise süsteemi alla kuuluvaks fondiks, meil on vaja Äh, rahapoliitika integreerimist. minu meelest praegusel kujul need asjad lihtsalt ei toimi, meil on vaja tõelist Euroopa valuutafondi, millel on ühenduse, ühenduse tagatised, selle asemel, et on siis üksikud tagatised. kas tingimused mitte praegu meil seda ei nõua, härra president? ja ma tahaksin teada, et kas te olete nõus selle mõttega, et Euroopa astub sammu Euroopa Valuutafondi suunas, mis oleks ju järgnevateks kuudeks kindlasti väga oluline sõnum ja see on soov, eh, mida ter-, ja näiteks terve maailma ees, et me oleme valmis üheskoos eurot kaitsma. kui te sellega nõus ei ole, siis ma tahaksin teada, miks te sellega nõus ei ole, aitäh! aitäh, Astrid! nüüd Jürgen Epping ECR-i nimel suur tänu, härra Trichet. oktoobri lõpus lõpeb teie ametiaeg Euroopa Keskpanga presidendina ja te jätate endast maha institutsiooni, mille reputatsioon on palju paranenud. aga nüüd tuleb küsida endalt, et äh, kuidas keskpanga reputatsiooni parandati, kas ainult hinnastabiilsuse kaudu või äh, äh, tahate, et teist jääks maha tõesti nii-öelda viimane päästeparm, mis ostis kokku kõik võlakirjad? kas te tõesti olete nõus alla kirjutama sellele, et teie ametiperioodi lõpul sai Euroopa Keskpangast roisku läinud pank, igal juhul äh, likviidsuse mõttes äh, Euroopa Keskpank äh, halvendas olukorda kohe kindlasti. tahaksin teada, millistest konkreetsetest summadest me räägime Kreeka, Itaalia, Portugali, Hispaania puhul, kui palju raha te olete nendesse võlakirjadesse investeerinud täpselt? On... aitäh. Orlik Ratsa Rahvapartei fraktsiooni nimel. lugupeetud proua esineja, suur aitäh. lugupeetud Euroopa Keskpanga president. Te ütlesite, et te määratlete oma missiooni väga selgelt, te peate kaitsma eurot, euroala. ja rääkisite ka sellest kui oluline on Euroopa ja euro kui ühisraha positiivne kuvand. kuid proua Legrand on äh, rahvusvahelisel seminaril rääkinud sellest, et tegelikult peaks Euroopa pankade kapitali adekvaatsuse süsteemi üle vaatama, et äh, tuleks anda uusi soovitusi. kuidas äh, te hindate tema seisukohti? kas te leiate, et uus süsteem tuleks Euroopa turgudele kasuks? hiljuti räägiti avalikkuse ees ka sellest, et kaks suurt Kreeka panka liitusid. kas te arvate, et see on Kreeka riigi likviidsusele üldiselt kasuks? ja teine küsimus puudutab samuti seda rahvusvahelist seminari, kus öeldi nimelt seda, et majanduslanguse oht on palju suurem kui inflatsiooni kiirenemise oht. ja öeldi ka seda, et tegelikult tuleb oma äh, kavasid kohandada, kui me soovime Euroopa majandust tõesti päästa. kuidas te sellesse suhtute? kuidas te suhtute sellistesse sünkroniseerimisettepanekutesse? aitäh, härra Trichet. suur aitäh eh, selle eest, et Euroopa Keskpank on astunud kiireid ja vajalikke samme tahaksin rääkida ka intressimääradest. ma arvan, et Euroopa Keskpanga kõige tähtsam ülesanne ongi võidelda inflatsiooniga, kuid praegu ei ole inflatsioon ju kõige suurem probleem. me oleme näinud, et äh, majandus, mis hakkas juba taastuma, on taas aeglustunud ning äh, ning äh, eurot kui ühisvaluutat tegelikult ju hinnatakse väga alates sellest, kui see kasutusele võeti. kõige suurem probleem on praegu majanduskasv räägitud on, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta intressimäärasid tõenäoliselt alandatakse ja proua Merkel on öelnud, et ta kavatseb alandada ka makse. milline fiskaal- või maksupoliitika see siis on? see on nii-öelda leevendav poliitika kui meil oleks seevastu aga piirav poliitika, siis läheneksime me probleemile hoopis teisiti. probleem, nagu ma ütlesin, on riigivõlg. riigid peavad suutma seda vähendada, see on ju peamine eesmärk. see on esimene asi ja teine asi on seotud Euroopa Keskpanga kiirete sammudega, mida ma mainisin. kui meil ei ole mingisuguseid muid mehhanisme, mis alati eh, kehtiksid, siis peate teie need välja töötama siis, kui probleemid tekivad või siis, kui probleemid eh, muutuvad. minu meelest on nii, et rahaliit vajab selliseid intressimäärasid, mis on sobivad, mis sobivad olukorrale, ei saa lõputult varieerida erinevate liikmesriikide intressimääru. kui Euroopa Keskpank paneb paika mingisuguse majandusliku rassid järgima, siis võite küll kaotada sõltumatust. kuid kas te sellest hoolimata ei arva, et me peaksime võtma vastu kõigepealt mingi selge otsuse, mida siis teha? aitäh! Oi Schmidt Alde nimel. suur aitäh, lugupeetud äh, proua esinaine. ja aitäh ka teile, härra Trichet minu käest äh, küsivad minu valijad kogu aeg, et kus küll on need Euroopa poliitilised liidrid, on nad läinud puhkusele, pugenud peitu või on kuskil kolmandas kohas. juhtimisega nad igal juhul ei tegele ja see, et puudub poliitiline visioon, et puudub tõeline juhtimine, ongi Euroopa probleemiks. meil oleks vaja tugevamat äh, kätt, meil oleks vaja, et keegi tõesti Euroopat juhiks ja ma ühinen oma fraktsioonikaaslaste ja teistegagi, kes teid on juhtimistöö eest tänanud. härra Trichet, me oleme mitmete aastate jooksul kuulnud teie käest ja arvame ka ise, et Euroopal on ühine tulevik kui te ütlete ühine tulevik, siis te ilmselt peate äh, silmas ka mind ja minu riiki Euroopa Liidus on aga veel ju kümme riiki, mis euro, euroalasse ei kuulu. ja ma kardan praegu seda, et toimuvad sündmused, need praegused arengud veelgi lõhestavad Euroopa Liitu. Need seitseteist riiki, mis praegu kasutavad eurot, kannatavad juhtimiskriisi all. võib-olla igas riigis ei ole äh, tõelise poliitilise juhtimise puudumine probleemiks, kuid enamikus riikides on. Need seitseteist riiki seetõttu on äh, sügavate probleemide küsis ja mitte ainult nemad, vaid kogu Euroopa Liit ning Euroopa Liidu lõhestumine süveneb. ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate? mida te kavatsete teha oma mandaadi lõpu ajal, sest lõpuaeg on nüüd käes? Te olete ju alati öelnud, et Euroopa saatus on meie ühine saatus see on minu esimene küsimus ja teiseks tahaksin rääkida sellest mehhanismist, mida mainis ka proua Luuling. kas seda mehhanismi võiks ju pidada Euroopa solidaarsuse väljundiks? kas ei oleks mõistlik, kas poleks sobiv, et antud olukorras ikkagi kogu Euroopa seda mehhanismi toetaks? kas äh, seda küsimust ei ole siis veel käsitletud? ma küsin seda praegu sellepärast, et eh, Eurotsooni välised riigid, eh, vähemalt mõned neist õnnitlevad ennast selle nimel, et neil ei ole eurot. ometi mõjutab euroalal toimuv ka neid isegi siis, kui nad ei kasuta ise eurot. proua Põls, ka Ühendkuningriik on sellest mõjutatud. härra Osborne võib muidugi arvata teisiti, aga ma ikkagi rõhutan, et, et tegelikult kannatavad kõik Euroliidu riigid seetõttu härra Trichet, kas ei peaks solidaarsust rohkem rõhutama, kas ei peaks rõhutama, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki peavad olema omavahel solidaarsed, solidaarsed ka IMF-i ja Euroopa Keskpangaga? aitäh! Ootamar Karas Rahvapartei fraktsiooni nimel. härra president, lugupeetud. Herr Präsident, meine härra president, daamid ja härrad. Need keeristormid näitavad, et meie olukord on väga raske. see ei ole siin mitte mingi mäng ja me peaksime asja tõsisemalt suhtuma. meil ei ole vaja mitte rohkem riiklikke üksikmeetmeid, kaitset või erahuvide kaitset, meil on vaja sisulist, korralike tähtaegadega tegevuskava. meil ei ole tegemist eurokriisiga, meil on tegemist poliitikute käitumise kriisiga. poliitiline ebastabiilsus on see, millega tuleb meil tegeleda ja see poliitiline ebastabiilsus peegeldub ka finantsturgude ebastabiilsuses me peaksime tegema seda, mille me oleme vastu võtnud, juba Maastrichti lepingus on kirjas, et äh, valuutaliit nõuab ka poliitilist liitu. poliitiline liit peaks olema meie eesmärgiks. teiseks, eurot ei ole võimalik äh, juhtida kui mingit kõrvaltegevust ja sellepärast äh, ei saa valitsusjuhid ja riigipead äh, hobi korras majandusjuhtimisega tegeleda. see tänane koosolek näitab ka, et meil on vaja Euroopat kodanikele, me soovime, et eelarve, majandus, rahanduspoliitika oleks harmoniseeritud, meil on vaja äh, valuutaliidu jaoks korralikke meetmeid, meil on vaja majandus- ja sotsiaalliitu ja me peame samm-sammult tegema jõupingutusi selle saavutamiseks. me ei räägi siin mitte Euroopast, vaid Euroopa Liidu tegutsemisvõimest, meil tuleb usaldust taastada, meil tuleb taastada usaldus Euroopa Liidu toimimisse seepärast küsin teie käest, mida te mõtlete, kui te ütlete, et äh, rahandusministrid ja valitsusjuhid äh, on need, kes kannavad äh, vastutust kogu Euroopa Liidu ja euro eest? The... suur tänu ja nüüd sotsialistide nimel härra Sikluna, palun härra Trichet, selle kriisi alguses äh, ütlesite te, et tegemist ei ole eurokriisiga, vaid konkreetsete riikide kriisidega, kes on Eurotsooni liikmed. esimese riigi puhul ütlesite nii ja ka teise riigi puhul, kuid nüüd tundub, et siiski on asi teistpidi, nimelt nõrku majandusi rünnatakse sellepärast, et nad on Eurotsoonis. me peame ju tunnistama seda, et kogu Eurotsooni ülesehitus on puudulik võiks ju siin rääkida sellest, et kui liikmesriigid oleks teinud seda või teist, aga vastupidav süsteem peab vastu seisma äh, paarile hoobile. kas te ei ole mitte nõus äh, sellega, et äh, kogu nende konstruktiivsete soovituste taustaks on siiski see, et pole ühtsust selles osas, millist majanduslikku korda me tahaksime kas ei räägita mitte liiga vähe solidaarsusest liikmesriikides vahel ja ilma selle solidaarsuseta ei olegi edasiminekut võimalik tagada? suur tänu ja viimasena saab sõna Rahvapartei nimel Mariann Tyson. Ehm, suur tänu, proua esimees, härra president Trichet. Te ütlesite, et äh, Ehm, Euroopa päästmine, euro päästmine või tervet Euroopat maksma minna. see on väga õudne, vahel ma ei saa mure pärast isegi mitte magada ja ma arvan, et ma pole ainuke. ma arvan, et me teeme väga palju ettepanekuid, algatusi, Euroopa Keskpank on võtnud vastutuse ja ma tänan teid selle eest, aga mis puudutab liikmesriike, liikmesriikide valitsusi, parlamente, siis nemad tegelevad ainult oma koduõue korrastamisega. me võtsime selle või kavatseme selle kuuese paketi vastu võtta, kuid meil on väga palju pidureid veel. stabiilsusmehhanism, siis hädafond äh, nüüd liikmesriigid soovivad eraldi garantiisid, on ka maksudel põhinevad äh, määrad, räägitakse siin veel ka finantstehingu maksust, räägitakse ka ühisest äh, ettevõtte tulumaksust. ma kardan, et väga paljud liikmesriigid ajavad sõrad nendele vastu, nendele ettepanekutele kui me nüüd aga solidaarselt töötame nende ettepanekute puhul, kas siis meil on võimalik olukord lahendada ja kas meil oleks mingi sõnum rahvusriik, rahvusparlamentidele äh, selleks, et äh, nad saaksid aru, et selleks, et Euroopat ka üheskoos üles ehitada, tuleb ka üheskoos vastutada. suur tänu! Thank you very much uh.... suur tänu küsimusi on olnud palju, on olnud palju selliseid, mis teineteist on korranud, märkuseid samamoodi. me kavatseme ära kasutada kahe äh, istungi osapoole vahele jäänud pausi selleks, et teil, härra Trichet, oleks võimalik kõikidele küsimustele vastata, aga võib-olla saate hakkama umbes kümne minutiga. suur tänu, proua esinaine. lubage öelda kõigepealt seda, et ega see mind ei üllata, et tänastes tingimustes mulle nii palju äh, öelda taheti, nii palju märkusi tehti ja et ka küsimusi nii palju esitati. ja üritan siis äh, nii äh, täpselt kui võimalik nendele küsimustele vastata. lubage omalt poolt kõigepealt öelda seda, et ma nii Euroopa Keskpanga nõukogu kui ka juhatuse nimel kõikide keskpankade presidendi nimel tahaksin teid tänada nende äh, soosivate märkuste eest, mida te tegite. suur tänu, et te hindate nii kõrgelt seda, mida me viimasel ajal teinud oleme. ütleksin ka seda, et üsna mitu teie seast viitas sellele, et meie peamiseks mandaadiks on hinnastabiilsuse tagamine ja omalt poolt võin öelda, et pärast euro loomist oleme me selle hinnastabiilsuse vastavalt praegusele definitsioonile ka taganud. muidugi on väga oluline usaldusväärsus. jah, võib loota institutsioonile ju siis, kui ta toimib nii, nagu ette oli nähtud, milleks ta loodi. ja nagu te teate, kaksteist aastat hiljem äh, olime me napilt alla kahe protsendi juures ja me täidame oma rolli täie pühendusega, seda, mida Euroopa demokraatiad meilt on palunud ja iga uuring, mis meieni on jõudnud, äh, näitab sedasama sõnumit äh, ka rahva poolt, ka nemad on nõus sellega. ja meie kodanike sest need, kes on hinnastabiilsusest kõige, hinnastabiilsusest kõige rohkem sõltuvad, ka nemad on olnud selle väitega nõus. nüüd räägiksin rahapoliitikast kõigepealt ja ütleksin, et äh, meie peame, meie oleme astunud neid samme, mida me peame kõige kohasemaks hinnastabiilsuse tagamiseks. kas see läheb vastu selle mõttega, et majandus peab kasvama ja et äh, aktiivselt tuleb töökohti luua. meie meelest ei lähe vastuollu selle eesmärgiga. Äh, kujutage ette, kui me nüüd kaotame siis äh, hinnastabiilsuse ootuse. see tähendab seda, et kõik meie nominaalsed turgude ja pikaajalised intressid tõuseksid, sest need hõlmaksid endas siis ka seda lisainflatsiooni, mida turg hakkaks tuleviku osas ennetama meie enda inimesed äh, äh, satu-, äh, kardavad seda, et, et, et nende käes olev raha kaotab oma väärtuse. ja usaldusväärsus kaoks väga paljude majanduses tegevate vahel me oleme käitunud tõesti täpselt vastavalt sellele definitsioonile, mis on antud kahe lähedal või alla kahe protsendi oleme üritanud loomulikult siis ka Eurotsoonis rikkust suurendada. nüüd, mis puudutab äh, maksejõulisust, äh, seda küsimust äh, puudutati mitu korda. milline on praegune olukord? siin on teha kaks märkust. kõigepealt see, et et me oleme liiga vastutulelikud, et me anname liiga palju likviidsust pankadele ja teisalt öeldakse, et me ei ole piisavalt äh, valmi- äh, ja, ja sellega seoses siis, et me iseenda riske ei kontrolli ja teisalt öeldakse siis seda, et me oleme liiga ortodoksliku lähenemisega, me ei anna piisavalt pankadele ja et äh, me ei aita kaasa majanduse arengule Äh, selles osas toovad selgust arvud. kui me vaatame üldist äh, Eurotsooni bilanssi, mitte ainult Keskpanga puhul, vaid ka kõikides keskpankades ja vaatame seda võrdluses sellega, milline oli olukord enne kriisi, enne siis neid võnkeid ja nende esinemist kahe tuhande seitsmenda aasta juuni lõpus ja milline on olukord täna ja ja ma ütleksin, et meie konkreetne juhus, meie äh, bilanss mitte ainult keskpanga, vaid kogu süsteemi osas me oleme näinud seitsmekümne seitsme protsendilist suurust. föderaalreservide bilanss on suurenenud kahesaja kahekümne seitsme protsendi võrra. Ühendkuningriigi keskpanga äh, bilanss on mahult suurenenud kakssada protsenti. mida ma tahan sellega öelda? see, mida me oleme üritanud saavutada, on see, et me saaksime astuda samme, mida meie peame antud olukorras kohaseks. ja loomulikult tuleb ka arvestada seda, et pidime võtma ebastandardsed meetmed äh, käsitlusele fikseeritud määradega äh, täismahus välja maksime. kuid me tegime ka seda mõõdukalt ja mõeldes sellele enne pikalt, äh, kaaludes, milliseid riske me saame võtta ja millised riskid peavad jääma võtmata. nii et ma tahaksin äh, kinnitada või tähendab, äh, olla siis positiivne mõlema suhtes nende osas, kes ütlevad, et me oleme liiga karmid ja teised, kes ütlevad, et me anname liiga kergelt välja raha. loomulikult me arvestame ka kohaste kärbetega kogu Äh, riski osas, mida, mida me oleme võtnud. mis puudutab riske, ja see on väga oluline, äh, taluvustestid võeti hiljuti vastu, viidi läbi, kõik need äh, tulemused on avalikustatud, absoluutselt kõikide erinevate pankade bilansid on avaldatud ja teine märkus, meie iga kuu esitame pankadele nõude eh, koha, kohaste vahenditega turgutada oma bilanssi, näiteks nagu kokkuhoid või siis eh, oma töötajaskonna mõõdukas eh, tasustamine ja nii edasi ja kui on vaja, siis tuleb pöörduda pankadel turgude poole ja paluda rekapitaliseerimist kuid on üks asi, millele ma siin praegu eri, eraldi tähelepanu pööraksin ja seda ütlesin ma ka juba oma sissejuhatuses, et Euroopa pangandussüsteem laiemalt äh, hõlmab äh, tohutult äh, palju saadaolevaid vahendeid, mis tähendab seda, et me ei saa rääkida likviidsusprobleemist täna Euroopa pangandussüsteemis laiemalt jah, tõesti need mittestandardsed meetmed ehk teisisõnu, et me taastame likviidsuse fikseeritud määradel täielikult, kuid samas on turgudel piisavalt palju vahendeid, kolmteist kuni neliteist triljonit, nagu ma ütlesin. ja võib-olla tahak-, lubate rääkida ka, mida SMP-st ähm, väga paljud parlamendisaadikud sellele viitasid. me peame tagama selle, et meie, et meie rahapoliitika tõesti äh, korralikult rakendub kõikides, äh, kogu Eurotsoonis. kui turud ei toimi, siis on meie ees tõsine probleem. tõsiasi, et pangand ei toimi, on tegelikult ju äh, valitsuste kohustus. Nemad on need, kes oma väärtpabereid emiteerivad ja seega on nendel oma võlakirjade usaldusväärsuse osas teatav kohustus ja see on täiesti ilmselge. kuid meie arvame, et on ka kollegiaalne vastutus, sellepärast et stabiilsus- ja kasvupakt oligi ju loodud selleks, et kontrollida seda, mida Eurotsoonis tehakse ja loodi konkreetselt selleks öelda, et me ei ole veel poliitiline ühtsus, kuid ühtse valuuta peamiseks aluseks on kontroll, ühtne kontroll ja erinevate eelarvepoliitikate ühtlustamine. muidugi see ei ole ainus äh, küsimus, mis siin probleeme on tekitanud äh, majandusjuhtimises, nagu, nagu te ka ise teate nii et see kohustus jah, lasub liikmesriikidel. me oleme oma sõnumites äh, valitsustele olnud alati väga selgesõnalised algusest peale, selles ei kõhkle keegi, isegi kui turgudel veel mitte mingisuguseid pingeid näha ei olnud. Kreekat finantseeriti nii, nagu finantseeritakse Ühendriike ja meid äh, Äh, ausalt öeldes heasoovlikult äh, nii-öelda eirati, parlament seda ei teinud, meie ei teinud seda, et olukorra tõsisust eirata. ja esimene väga tõsine raskus minu jaoks ja ka teiste nõukogu liikmete jaoks oli see, et me pidime just nimelt Eurotsooni suurtele riikidele ütlema, et te olete võtnud vale suuna ilmselgelt. Te ei pea, te ei tohiks stabiilsus- ja kasvupakti nõrgestada, seda aastatel juba kaks tuhat neli, kaks tuhat viis nii et meie jaoks, meie öö, oleme selgeks saanud selle, et rahapoliitikat ei võetud üle õigesti, see ei peaks nii olema ja me eeldame, et valitsused ise, nii nagu nad kahekümne esimesel juulil ka otsustasid, astuvad õiged sammud selleks, et äh, Eurotsoonis tagada finantsstabiilsus ja teha seda ise. praegu nendel see võimalus on ja nad on andnud siis läbi Euroopa Sotsiaalfondile järelturgudel võimaluse tegutseda. ja selles üldises küsimuses lisaksin nii palju veel, et äh, tuleb vaadata jällegi seda bilansimahtu, nii nagu ma alguses ütlesin, kõik, mis me oleme teinud, on sellega seoses. avalikustanud oleme me ka üldise summa, et kui palju me, me siis läbi sekkumisprogrammide panustasime, sada viisteist koma viis miljardit, seda siis kriisi algusest, esimesest äh, hetkest ja mida me nüüd juba paar nädalat oleme siis kasutanud, ma ütlesin seda mööda minnes. see kõik on osa äh, sellest üldisest märkusest, mida ma tegin süsteemi kohta. see ei ole mitte ainult Euroopa Keskpanga probleem, vaid kõikide Eurotsooni keskpankade lahendada. teisi küsimusi tõstatati tohutult palju äh, majandusjuhtimine on osa sellest muidugi. ja esimesed kõnelejad äh, rõhutasid seda ikka ja jälle, nii nagu ka ülejäänud. Teie teate paremini kui keegi teine, et praegu käivad läbirääkimised, mis tuleb kiiresti lõpule viia. meie kutsume üles äh, väga kiiresti asi lahendama meie oleme kindlasti siin äh, nendes viimastes aruteludes olnud parlamendiga ühes paadis minu arusaam selle kohta, mida on otsustanud äh, valitsusjuhid, oli see, et just nimelt äh, tuleks siis äh, majandusjuhtimise paketti tõhustada ja nad on lähenenud oluliselt parlamendi seisukohtadele, vaatame, mis saab. ega mina ei saa valitsuste ja parlamendi eest seda tööd ära teha, kuid see on väga oluline ja kui me juba sellel teemal oleme, siis äh, me peame olema pragra-, pragmaatilised, olukord tuleb parandada kohe. selle kuue seadusandliku äh, eelnõuga, aga see on väga oluline ja see asi tuleb ühele poole saada praegu. see on äh, kõige olulisem ja ülioluline küsimus nii nagu kahekümne esimesel juulil vastu võetud teisedki otsused on praegu üliolulised. nüüd vahepeal on olnud siis suvepuhkus Aachenis ma rääkisin äh, tänasest ja, ja ülehomsest. Äh, siin on erinevad lahendused, mida on vaja üheks või teiseks, kuid tuleb teha väga suuri muutusi. lisaks sellele, mida praegu kavatsetakse ära otsustada majandusjuhtimise osas, tuleb minna siiski nüüd kaugemale ja veel olukorda parandada, sest meil oli võimalus, nii nagu ka kõikidel teistel arenenud majandustel, näha selle traagilise kriisi röntgenpilti. selline kriis tekib umbes iga kuuekümne kuue aasta tagant, vähemalt pärast teist maailmasõda pole me nii hullu kriisi näinud. ja ilmselt äh, ei olnud ka äh, sõdadevahelisel ajal hullemat kriisi ja see kriis oleks olnud veel õudsam, kui me ei oleks keskpankade tasandil kiiresti reageerinud ja ega see ei ole veel äh, möödas, kuid loomulikult terve rida nõrkusi on esile tulnud Ühendriikides, Jaapanis ja Euroopas loomulikult. see ei üllata kedagi ja tuleb sellest oma õppetund saada ja, ja me näeme, et meil on vaja struktuurimuutusi, nii et ma olen nõus kõikide nendega, kes, kes seda ütlesid kes rääkisid struktuursest dimensioonist homse jaoks. aga täna tuleb äh, siiski äh, Äh, rakendada ja ellu viia selle, mis on eile vastu võetud ja tuleb äh, loomulikult jalad alla saada sellele, mida valitsused äh, ja, ja mida riigi ja valitsusjuhid juulis kahekümne esimesel päeval otsustasid. ma ei tea, proua esinaine, kas, kas te olete täna lahkes meeleolus ja annate mulle veel lisaaega. ma juba niikuinii nii olen teie lahkus kuritarvitanud, aga sellegipoolest me oleme väga ettevaatlikud. me ei taha nimelt eh, oma vastutust eh, kuidagi ületada. meie eesmärgiks on hinna stabiilsuse tagamine, seda olete te meie käest palunud ja seda ülesannet me oleme täitnud. ja isegi tänases kriisis peetakse meid usaldusväärseks kõikide vaatlejate poolt eh, selles osas, et järgmise kümne aasta jooksul meie hinnastabiilsuse suudame tagada see ongi meie institutsiooni peamine rikkus. jah, tõesti. tegemist on eriolukorraga. ajad on rasked meie jaoks, nii nagu ka kõikides teistes keskpankades ja valitsustes. meie ainult läbi rahapoliitika vastutusahela, see on ju meie vastutus tahame äh, võtta vastu otsuseid ka mm, äh, nii-öelda standardist erinevaid, kui see on vajalik rahapoliitika jaoks ja me tahame saata sõnumi valitsustele äh, selle kohta, milline on nende enda huvide või nende enda otsuste või otsuste puudumise mõju kogu ülejäänud Eurotsoonile alles hiljuti oleme olnud üsna mitme valitsusega siis nii-öelda kontaktis, me saatsime välja väga selge sõnumi, me nendega ei pidanud mingisuguseid läbirääkimisi, meie saatsime lihtsalt välja sõnumi, et kui me tahame usaldusväärsust taastada, siis meie meelest äh, oleks õige viis teha nii. tegemist ei olnud, ma kordan, läbirääkimust, läbirääkimistega sellele järgnesid teatavad otsused, ja minu meelest äh, sellepärast, et äh, oli täiesti selge, et liikmesriigid enda allkirja andmise kaitsmiseks pidid neid samme astuma ja siis otsustasime meie, mis me otsustasime, tegemist ei olnud mingisuguse läbirääkimisega, see oli väga selge sõnumi edastamine valitsustele ja seda peaksid kõik mõistma. suur tänu, proua esinaine! aitäh! suur aitäh teile! ma arvan, et meil õnnestub äh, teid siia siiski veel vähemalt üks kord kutsuda, enne kui te jalga lasete ja annate asjad üle Euroopa Keskpanga uuele presidendile. ja me täname teid veel kord ja täname ka kõiki siin saalis viibivaid äh, isikuid ja teeme väga lühikese pausi, et seejärel jätkata oma järgmise päevakorrapunktiga, aitäh! Right, if everybody could begin to, to settle down. kas te võiksite nüüd võtta istet? et siis, kui me oleme leidnud kõik äh, paneeli osalised ja ka härra ministri, on meil võimalik alustada järgmise päevakorrapunktiga. ehk siis palun veel kord kõigil istuda oma kohtadele aitäh teile kõigile! Te teate ilmselt isegi, et me oleme ajakavast juba maha jäänud, aga ma loodan, et sellest hoolimata on meil võimalik oma töö õigeaegselt ära teha. me jõuame siis järgmise päevakorrapunktini ja jätkame sellega, et arutame turgude usalduse taastamist, õigusloomelisi ja institutsioonilisi reaktsioone ja ma arvan, et ma ei pea teile tegelikult äh, isegi ütlema, et meiega on ka Poola rahandusminister Jacek Rostovski, kes siis esindab eesistuvat riiki Poolat ja lisaks on meil ka Jean-Claude äh, Juncker ning äh, majandus- ja rahandusküsimuste volinik äh, härra Olli Rehn. ja ma arvan, et täpselt äh, selles järjekorras ma neile sõna ka annan ja ma ei hakka üle kordama neid avaldusi, mis ma juba tegin kell kolm, kui me alustasime koosolekuga, vaid annan koheselt sõna meie paneeli kõnelejatele. ja ei kuluta siis rohkem aega mingisuguseks sissejuhatuseks, kuid palun pressiesindajatel hajuda siit ruumi esiosast et kõik näeksid esinejaid ja kõigepealt annan ma sõna härra Jacek Rostovskile, teil on sõna. lugupeetud äh, proua esinaine, daamid ja härrad. minu jaoks on äh, väga suur au ja väga suur privileeg täna teie hulgas viibida ja mul on väga hea meel, et saan selles debatis osaleda Poola kui praeguse eesistuja nimel. suve jooksul oleme me näinud, kui kiiresti võib äh, kriis süveneda ja areneda. ma pean silmas Euroopa kriisi, euroala kriisi ja seetõttu ongi oluline, et meie esindajad, meie Euroopa Liidu institutsioonid nagu Euroopa Parlament, Komisjon ja Nõukogu ühiselt ja põhjalikult analüüsiksime neid põhjuseid, mille tõttu kriis üldse kõigepealt tekkis ainult siis on meil võimalik leida ka sobivad lahendused. lubage siis kõigepealt viidata meie debati eelmisele osale, kus osales härra Trichet, Euroopa Keskpanga president. ja ma tahaksin öelda järgmist. Euroopa Keskpanga tegevus kogu suve jooksul, aga eriti käesolevas kuus augustis, on minu arvates ilma igasuguse kahtluse või kõhkluseta ja ma ütlen seda täielikult vastutustundlikult, minu arvates on need sammud suutnud päästa Euroopa. arvan, et igasugused kahtlused või kõhklused Euroopa Keskpanga poolt oleksid võinud viia selleni, et me täna leiaksime ennast olukorrast, kus kõik oleks äh, väga palju halvemini, kui praegu on. mul isiklikult ei ole mitte mingeid kõhklusi. mul ei ole mingeid kahtlusi, et Euroopa Keskpanga tegevus oli täiesti sobiv ja vastas täielikult Euroopa õigusloomele. ehk siis äh, tegemist oli seadusandlike sammudega, mida peeti sellisteks ka siis, kui need sammud astuti vaid eh, tegu oli ka hädavajalike sammudega. seetõttu ma arvangi, et me ei tohiks unustada neid tõsiasju ja et me ei tohiks eh, suhtuda eh, tänutundeta Euroopa Keskpanga direktori tegevusse. Euroopa ees seisavad suured väljakutsed. Poola äh, peaminister Tusk pidas Strasbourgis Euroopa Parlamendi ees oma avakõne ja ütles väga selgelt, et kui meil ei ole solidaarsust, siis ei ole Euroopal võimalik äh, kriisi edukalt läbida. ma usun, et äh, täna me näeme seda solidaarsust tollest kõnest on möödunud ainult kuus või seitse nädalat. ja ikkagi äh, peame me juba praegu valima ühelt poolt solidaarsuse ja teiselt poolt Euroopa kokkuvarisemise vahel. loomulikult nõuab see solidaarsus seda, et me ka äh, tõesti aru saaksime, milles meie huvid üldse seisnevad Need riigid, millel on eelarve ülejääk, ehk siis rikkad Põhjamaad, rikkad põhjapoolsed riigid euroalal peavad sellest aru saama, kuid teisest küljest tuleb kõigil aru saada ka sellest, et äh, eelarve defitsiidiga riigid, ennekõike euroala lõunapoolsed riigid, vajavad reforme reforme vajavad kõik need riigid, millel on praegu probleemid. aga me ju teame, et see iseloomustabki solidaarsust kui me aitame kedagi praegu, siis lähitulevikus maksavad nad meile võla tagasi ja maksavad intressiga. peale selle on solidaarsus ju mitte ainult nende huvides, kes abi saavad, vaid ka nende huvides, kes seda abi annavad lubage mainida veel ühte tähtsat äh, küsimust ja selleks on äh, see kuuene seadusloomeline pakett. Need kuus eelnõud, mida praegu Euroopa institutsioonides arutatakse, on Poola kui eesistuja jaoks väga olulised. sest Poola peab tähtsaks edasist äh, lõimumist ning makromajanduslikul tasandil on edasine lõimumine täiesti hädavajalik. eriti äh, silmas pidades euroala riikide olukorda. ja selline edasine lõimumine peab toimuma vastavalt ühenduse ühistele huvidele, nii palju kui see on vähegi võimalik. Poola ei kuulu Eurotsooni aga sellest hoolimata on Poola jaoks väga oluline, et eh, see lõimumine tõesti toimuks ning et sealjuures arvestatakse ühenduse põhimõtetega. sellest hoolimata tuleb meil kõigil aru saada, et eh, see kriis, mis Euroopa ees praegu on, on niivõrd tõsine et eh, kui parlament, nõukogu ja komisjon ei suuda kuue eelnõu abil tõestada, et me oleme võimelised kiiresti jõudma ühisele seisukohale ja need kuus eelnõud ka kiiresti ellu rakendama. kui seda ei juhtu, siis äh, peavad liikmesriigid äh, leidma omi lahendusi. võttes arvesse neid hädaohtusid, mis seisavad Euroopa ja kogu maailma ees. ja seetõttu on Poola kui liikmesriik täiesti veendunud ühenduse meetodi õigsuses ja tahab omalt poolt rõhutada, mina rõhutan Poola nimel et äh, nende kuue eelnõu küsimus on tegelikult kogu Euroopa Liidu ja kõikide institutsioonide lakmustestiks. see on tuleproov, mis näitab, kas me suudame või ei suuda ühenduse meetodit kiiresti ja tõhusalt kasutada. kokkuvõtteks tuleb öelda, et kui me ei tule oma tööga korralikult toime, siis ei maksa kellelgi kõhelda Need otsused, mida on tarvis rakendada, ei ole enam ühenduse huvides sest juhul, kui me kokkuleppele ei jõua, on ühenduse meetod ju ebaõnnestunud, kuigi ajad, milles me elame, on äh, rasked. tahaksin öelda veel ühte. ütlen selle välja ilustamata väga paljud analüütikud, eriti erasektori omad, väidavad, väidavad, et igasugune kasvuprognooside kärpimine mitte ainult äh, kogu maailmas, vaid äh, just nimelt Eurotsoonis äh, terendab nagunii silmapiiril. ja seetõttu ei maksa ka meil ennast petta ega käituda sinisilmselt väga tähtis osa sellest äh, majanduse aeg, kasvu aeglustumisest või vähemalt prognoositavast aeglustumisest tuleneb sellest, et meil valitseb poliitiline ebakindlus. poliitiline ebakindlus valitseb Eurotsoonis ning äh, ka nende kuue eelnõu ümber. ettevõtjad, kes peavad otsustama, kas investeerida Eurotsooni riikidesse, kas investeerida uutesse tehastesse ja uute töökohtade loomisse, teavad ju samuti, millised on ohud ja riskid Euroopa stabiilsusele. Need ohud ja riskid tulenevad sellest, öelgem seda ilustamata, et otsuseid ei ole mitte alati tehtud piisavalt kiiresti. kuigi faktid on äh, kiretud ja selged. seetõttu lubage mul järeldada, et tegelikult on majanduse kasvu aeglustumine tulenenud sellest, et poliitikud ei ole piisavalt pädevad, ei ole tõhusalt töötanud ega ole suutnud vastu võtta vajalikke lõimumisalaseid otsuseid, mis aitaksid tugevdada kogu euroala, mis aitaksid kaasa tulla, kaasa tuua tõelise majanduse haldamise kava ning tugevdada Euroopat tervikuna. suur tänu! suur tänu teile ja nüüd järgmisena käes kord eurorühma presidendile Jean-Claude Junckeril, palun. proua esimees äh,, härra eesistuja, härra volinik, daamid ja härrad, kallid sõbrad, mul on väga hea meel, et pärast puhkuseid jälle koos oleme. puhkuste periood seekord küll kahjuks äh, meil eriti puhata ei lasknud sellepärast et rippusin telefoni otsas küll rohkem kui äh, äh, veetsin aega selles kohas, millest ma unistasin viimane kord, kui ma teid nägin, nii et seega äh, tegemist oli väga aktiivse perioodiga, kuid mitte kahjuks taastuva nii-öelda aktiivse puhkusega. ütleksin omalt poolt nii palju, et meie eesmärgiks peab kindlasti olema see, et usaldusväärsus turgudel säilib ja see on täiesti selge meie eesmärk ja me peame selle eesmärgi kindlasti iseenese huvides ähm, ka reaalsuseks tõlgendama, nii nagu ka kahekümne esimesel juulil ähm, äh, Eurotsoon otsustas. me oleme iga päev tulnud välja uute mõtetega, oleme öö, äh, kasutanud eritav, erinevaid mõtteid, mõned äh, arutelud on olnud ebaküpsed ja toonud kaasa väga palju segadust. mina puhkasin muuseas Austrias ja Baierimaa lähedal ja Baierimaal on öö, äh, selline tõlkimatu sõnademäng, mis siia hästi äh, sobiks et iga päev ei saa eh, külapiire muuta oma eh, soovide järgi. seda muuseas öeldakse ka teie piirkonnas ühesõnaga, meie peame andma endast kõik selleks, et kahekümne esimese juuli otsused reaalsusesse tõlgendataks. meie strateegia, ja räägin siis siin eurorühma äh, riikide strateegiast, tulevad välja sii-, äh, juhinduvad just nimelt kahekümne esimese juuli otsustes, ehk teisisõnu, me peame oluliselt äh, toestama finantsstabiilsusmehhanismi räägin siis sellest eh, SFF-ist, eh, stabiilsusfondist, eh, siis otsused Kreeka osas ning erasektori toestamine ja räägin siis eelarvete konsolideerimisest ja loomulikult ka majanduse juhtimisest. mis puudutab otseselt nüüd Kreekat, siis me otsustasime orbiidile tuua uue programmi, seda koos rahvusvahelise üldsusega ning erasektoriga. kui Kreeka eh, seda programmi suudab rakendada, siis eh, on sellel kindlasti suurepärased mõjud ma ei kõhkle selles äh, hetkekski, et äh, Kreeka tuleb välja sellest äh, väga raskest olukorrast, milles ta ennast leiab. nagu ma juba siin komisjoni ees varem ütlesin, kavatseme me alandada laenuintresse, mis Kreekale on pandud selleks, et maksebilanss äh, tagada kolm koma viis protsenti, nii nagu ma juba varem ütlesin, aga siis äh, kavatseme me laenu tähtaegu pikendada maksimum kolmeks, kolmekümneks aastaks, laenupuhkust kümme aastat äh, ja kutsusime siis üles kogu Kreeka võlapakett üle vaadata, see tõi kaasa minu suhtes suhteliselt õelaid märkuseid, kuid eurorühm äh, niimoodi otsustas ja ülemkogu siis äh, samuti võttis vastu selle uue Kreeka abiprogrammi sada üheksa miljardit äh, ja see hõlmab siis ka praegu kahtekümne nelja miljardit, mida ei ole eelmisest paketist ära kasutatud seda siis eelarve toetamiseks, aga räägime ka Kreeka pankade tõsisest rekapitaliseerimisest ja hõlmab endas ka võla üleostmise plaane. ja niimoodi peaks kindlasti Kreeka võla usaldusväärsus äh, olulisel määral paranema. loomulikult selle abiprogrammi edukas, edukus äh, sõltub otseselt Kreeka ametivõimude oskusteadmistest ja nende äh, tegevuse tõsiselt võet-, võetavusest ja Troikaga kavatseme siis kohtuda äh, selleks, et rääkida kuuendast ülekandest, mis Kreekale tehakse septembrikuus. nagu te teate, käib arutelu ühtsete tagatiste osas, seoses äh, sellesama Kreeka programmiga, see tagatiste äh, küsimus tõusis esile seoses Soomega ja et äh, teised liikmesriigid tahaksid järgneda Soomele, minule see, see mehhanism ei meeldi, mulle sellised kahepoolsed kokkulepped ei meeldi. me teame, et see probleem esines äh, Soome valitsused äh, üksteise järgi meile tähelepanu pöörasid sellele, see on ju ometigi, Soome osa on, nad on sellele korduvalt viidanud, vähem äh, ülemkogu sai sellest raskusest aru ja võttis vastu sellise häguse otsuse, et justkui siis Kreekal ja Soomel on õigus bilateraalne kokkulepe saavutada kuid äh, praegu see siis äh, ei ole olnud õige lahendus ja me oleme valmis leidma parema lahenduse. ärge arvake, et need äh, ühistagatiste probleem aga takistab meil reaalsuses sisse tooma erinevad kahekümne esimese juuli otsuste osad. eurorühm on töögrupp täna praegu just sel momendil omapoolsete ettepanekutega tegeleb ja loodetavasti äh, Äh, toob see rahuldava mm, vastuse kõikidele eurorühma riikidele. Ähm, sada kolmkümmend, äh, sada kolmkümmend viis miljardit erasektori osas äh, nende obligatsioonide puhul, mis aastatel kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kakskümmend oma kehtivuse kaotavad praegu on kahju kakskümmend üks miljardit äh, netos erasektori jaoks, kuid äh, ega ei ole palju selliseid juhtumeid, kus toolised lahe, taolised lahendused nagu Kreeka puhul öö, äh, valisime üldse hõlmavad endas erasektorit ja mulle tundub, et erasektori panus Kreeka võla vähendamiseks on olnud suisa kaksteist protsenti ja me peame sellele tähelepanu pöörama. ja me peame kindlasti olema natukene pehmemad oma sõnades nende suhtes, kui, kui me muidu oleme olnud ehm, ehm, stabiilsusmehhanismi paindlikkus, me tahame seda kindlasti suurendada reede õhtul anti positiivne reaktsioon, nimelt äh, sotsiaalfondi tegutsemisala laiendamise osas ja me tahame kindlasti järgnevatel aastatel natukene paindlikumalt äh, probleeme lahendada. Euroopa stabiilsusmehhanismi reformi osas võeti kokkulepe ka hiljuti vastu nimelt kõik, mis puudutab äh, siis ähm, sotsiaalfondi reformimist ja Euroopa stabiilsusmehhanismi reformimist, et selles osas äh, on tulemas kokkulepe ja see on hea uudis. Iirimaa kohta me oleme väga rahul nende edusammudega, mis Iirimaal on tehtud, eurotsoon on alati valmis eh, ju selleks, et eh, meid tabavad ainult halvad uudised, aga Iirimaa seekord on hea uudis. Eh, Iirimaa kaotas väga palju ja on nüüd juba poole peale tagasi jõudnud Portugal, mis praegu oma programmi käivitab, on samuti teinud edusamme ja ma olen väga rahul nende elementidega, mida me oleme näinud esilekerkival Iirimaal ja Kreekal, need on ainult rahuldust tekitavad äh,, vabandust, Portugalis ja ja loodetavasti läheb samamoodi ka Kreekas. jah, rääkida oleks palju, aga tundub, et äh, kuivõrd kell on küm-, kui ma olen rääkinud kümme kolmkümmend juba, ka, ootan siis eh, hoopis teie küsimusi ja vastan siis ja räägin nendest asjadest, aitäh! suurepärane on see, et eh, vaatad inimesele otsa ja kohe ta hakkab muretsema. aga nüüd eh, siis Olli Rehn, teil sõna. suur tänu, Sharon, suur tänu, et mulle nüüd siin otsa vaatasid suur tänu selle küllakutse eest tänasele kohtumisele ja üritaksin kõigepealt äh, anda omapoolse hinnangu tänasele majandusprognoosile ja, ja väljavaadetele meie majandustes ja siis keskenduksin võib-olla ka seadusandliku, seadusandlikku laadi või institutsionaalset laadi küsimustele seoses selle kriisiga. Äh, suvel äh, koos härra Junckeriga tegime tõhusalt tööd ja üritan siis mitte väga palju korrata teda, eriti küsimustes, kus me oleme ühel seisukohal ja teistes küsimustes, siis ülejäänud küsimustes on härra Junckeril võimalus minuga nõustuda. milline on siis tänane olukord? selle aasta esimene poolaasta nägi Euroopa majanduse järk-järgulist äh, paranemist, kuid äh, viimasel ajal on see hoog aeglustunud pärast äh, jõudsat SKT tõusu esimesel kvartalil, esimeses kvartalis null koma kaheksa protsenti võrreldes sama aasta eelmise kvartaliga nägime me teisel kvart-, teises kvartalis siiski väiksemat kasvu, null koma kaks protsenti, ja lühiajalised indikaatorid eurorühma äh, puhul näitavad siis kasvutempo veelgi aeglasemaks muutumist. arvestada tuleb aga ka seda, et sellised ajutised aeglustumised ähm, või ähm, tagasilöögid ei ole sugugi mitte erakordsed äh, mitmeaastaste majanduste taastamiskavade puhul ja ega selline äh, summutatud kasv ei olegi pärast finantskriisi sugugi üllatav kuivõrd äh, nii era- kui ka avalikus sektoris on, on väga palju raskusi ja stabiilsust on vähe. finantsturud, tundub, et see faas, mida me praegu läbi elame, näitab seda, et on teatav lõhe finantsturgude ja reaalmajanduse vahelisel arengutel. minu hinnang Euroopa majandusele selles kontekstis on see, et finantsturud ja reaalmajandus on asunud siiski aga eh, paralleelsele teele, kuid eh, see tähendab seda, et tuleb tunda muret sellest, et sellised finantsvõnked kanduvad üle reaalmajandusse ja mõjutavad tööpuuduse määrasid. Turgude kõikumiste kontroll seega on reaalmajanduse jaoks väga oluline Ke lühikes, lühiajalised kasvuprognoosid on võrreldes meie kevadise prognoosiga natukene kehvemad täna ja paneme praegu kokku siis keskpika prognoosi ja see peaks septembriks ka tulema, viieteistkümnendal septembril teieni jõudma. nüüd eh, olukord eelarvete osas ja majanduskasvu ja töökohtade loomise küsimused, millised on Euroopa Liidu võimalused poliitilises küsimuses, mis puudutab makromajandusliku stimuleerimise võimalusi, neid on vähe, eh, väga paljudes liikmesriikides ei ole seda peaaegu üldse, majanduskasvu toetavad struktuur- eh, struktuursed reformid on veelgi kesksemaks muutunud tänases kontekstis. Nad peaksid olema lahutamatu osa meie kõikehõlmavast kriisipaketist. paljud liikmesriigid on võtnud väga olulisi otsuseid vastu viimastel nädalatel ja kuudel, eriti selles osas, mis puudutavad reforme eelarvega, eelarvetega, aga olulisem on veelgi struktuursed muutused, mis otseselt puudutavad jätkusuutlikkust, peaksid toetama majanduskasvu ja, ja looma töökohti, neid samme on hädasti vaja. selleks, et äh, tagada äh, pidev majanduskasv, tuleb äh, puudujäägid eemaldada. Euroopa pangad, Euroopa Liidu pangad on täna märksa paremini kapitaliga garanteeritud kui ainuüksi aasta tagasi seda on näidanud ka juulikuus läbi viidud taluvustestid. enne neid teste suurendasid Euroopa pangad oma kapitali umbes viiekümne miljardi euro võrra. Need pangad, kelle kapitali olukord on nõrk, nendel paluti pärast taluvusteste kuue kuni üheksa kuu jooksul võtta vastu konkreetseid samme. erasektori lahendused kapitali osas liitumised ja nii edasi, on meie meelest soositud lahendused, kuid avaliku sektori sekkumine on vajalik siis, kui erasektori poolt võetud lahendused äh, ei too äh, tulemusi või kui need ei olnud võimalik ja selle, sellise süsteemiga me siis praegu edasi liigume. lisaks äh, rekapitaliseerimismeetmetele vaatamata nendele meetmetele on siiski pankadel viimastel nädalatel olnud raskusi. Euroopa Liidu pankade rekapitaliseerumine, mis on vajalik, jätkub, kuid me loo-, loodame muidugi, et nad siis ka pakuvad paremaid rahastamistingimusi ja muidugi äh, pankade seas, et keskpangaga likviidsuse seoses, nii nagu nädalavahetusel ka öeldi nüüd kahekümne esimesel juulil vastu võetud otsused, Jean-Claude Juncker nendest juba pikalt ajalt rääkis. ja seega keskenduksin enne, kui lõpetan, küsimustele, mis puudutavad äh, majandusjuhtimist oleme pidevalt äh, uute ideede otsingul majandusjuhtimise osas, kuid äh, nendel otsingutel ei tohiks äh, silmist kaduda see, mis on juba saavutatud Euroopa poolaasta, finantsmääruse muutmine, finantsjärelevalve tagamine, lisaks sellele ka uued verstapostid, stabiilsusmehhanism ja sotsiaal- ja stabiilsusfond kuid Euroopa majandusjuhtimise äh, pakett äh, kindlasti on väga oluline samm edasi eelarve järelevalve tagamiseks ning äh, makromajanduslike ebatasasuste väljatoomiseks. ja sellepärast on väga oluline see, et see pakett kiiresti vastu võetakse, sellest sõltub otseselt see, kas me suudame saavutada majanduse juhtimise alal edasiminekut ka hiljem see on väga oluline eeltingimus, mis tuleb täita selleks, et äh, kogu see asi ka realiseeruks. ülemkohtul kutsusin üles äh, ülemkohtu presidenti, komisjoni presidendi ja eurorühma presidendiga üheskoos esitama konkreetseid ettepanekuid oktoobriks, äh, kuidas töömeetodeid parandada ja kuidas kriisi haldamist ka toestada euroalal me, minu meelest me peaksime leidma vahendeid äh, selleks, kuidas Eurotsoonis äh, tuua, Eurotsooni tuua rohkem institutsioon, institutsionaalset selgust, me peame kindlasti mõtlema sellele, kuidas parandada tööjaotust ja kuidas peaksid äh, euroala kohtumistel kohustused jagama äh, seda niisiis äh, riigi- ja valitsusjuhtide tasandil, aga ka rahandusministrite tasandil ja kuidas üldisemalt siis eurorühma tööd ja töömeetodeid parandada, sealhulgas ka meie tugisüsteemide tööd parandada ja kuidas kommunikatsiooni parandada. lisaks sellele praegu loodetakse väga palju ühisvõlakirjadest ja sellest, kuidas nemad võiksid äh, euro, Euroopa kriisist välja tuua ja parandada usaldusväärsust äh, liikmesriikide puhul, kuid äh, tegelikkus on ju see, et need äh, ühisvõlakirjad, mis ig-, mis iganes näo nad siis ka võtavad, sellele peab kaasa käima eelarve järelevalve ja poliitikate koordineerimine, see on väga-väga oluline selleks, et igasuguseid edasisi kahjusid vältida ja tagada riigi rahanduse stabiilsus. see mõjutaks otseselt eelarve suveräänsust ja seega eeldame meie, et eurorühma äh, liikmesriikide seas, aga ka Euroopa Parlamendis ja mujal peetakse maha tõsised arutelud äh, ja et kooruks siis sellest välja see, et kas liikmesriigid on nõus või mitte selle stsenaariumiga. nagu ma ütlesin juba enne suvepuhkuseid äh, siin kojas majandusjuhtimise paketi osas, komisjon on valmis lähitulevikus esitama äh, ülevaate alternatiivide kohta ja tehniliste küsimuste kohta eh, ühisvõlakirjade näo osas. enne kui me astume aga eh, järgnevaid samme, tuleb kindlasti läbi viia konsultatsiooniprotsessi selleks, et kombata ühispinda ja, ja leida tee edasi eh, pre-, komisjoni president Barroso oma järgnevas Äh, kõnes olukorra kohta Euroopa Ühenduses kindlasti puudutab neid küsimusi ja annab omapoolseid mõtteid. suur tänu ja, ja ootan siis nüüd teie arutelu, aitäh! Thank you very much, I have got the suur tänu, mul on siin kõnelejate nimekiri. kõigepealt äh, Rahvapartei nimel Jean-Paul Gosses, palun. Merci, madame la president suur tänu, proua esimees, härrad presidendid, härra volinik. kõigepealt äh, suur tänu, et tulite meie kohtumisele ja olete valmis kriisist rääkima. aga mitte, et ei äh, äh, kohaloleku pärast ei kavatse ma olla kriitiline, te olete julged inimesed, et üldse meie ette tulite, aga ma tahaksin rääkida palju, paljude saadikute nimel nimelt äh, meediast loeme me üsna mõndagi ja täna on ka tegemist tegelikult ju äh, pressikonverentsiga, te rääkisite enne pre-, pre-, äh, pressiga ma räägin sellest sellepärast, et me saame väga hästi aru, et teie puhkused mõneti läksid lörri, aga et on tekkinud mõned äh, kommunikatsioonivead. ükskõik millal kodanik paneb äh, teleka mängima või loeb ajalehte, ta näeb ainult sellest, et äh, Euroopa on kriisis, aga samas ei tea. minu käest mõned küsisid, et mis toimub ja, ja ma saan rääkida ainult ajakirjade põhi, ajalehtede põhjal seda, mis toimub. aga väga oluline on rääkida ja rõhutada ühenduse meetodit. Ecofini president ma olen väga tänulik, et teil on väga konkreetsed ettepanekud selle osas, mis tuleb ära teha majandusjuhtimise paketiga. kolleegid kindlasti esitavad küsimusi ja, ja omapoolseid lahendusi, aga sellest ma tahaks viidata sellele, et mida te ütlesite majandusjuhtimise paketi kohta üldiselt, see on täiesti õige, kui me tahame nii parlamendile kui ka ülemkogule, nõukogule nende puhul taastada usaldusväärsuse, peame me selle paketi vastu võtma, me ei saa praegu siin kembelda väikeste detailide osas äh, või, või tegutseda sellepärast, et meedia meid armastaks, ei, me peame kiiresti tegutsema, lahendusele jõudma. me peame näitama turgudele äh, ja mõnedele see ei meeldi, et on siiski äh, mingisugused piirid, mida nad peavad respekteerima. finantseerimine on majanduse äh, toimimiseks muidugi väga oluline, kuid praegu on see pigem majandusi mürgitanud, see, kuida nad äh, teevad. Euroopa peab näitama seda, et äh, mingisugused piirid on siiski paigas kui me nõuaksime, kui me küsiksime, et kas põllumehed on nõus äh, nende toetustega, mis neile Euroopa annab, nad ütlevad ei. ja finantsturgudel on täpselt see samamoodi, meil on vaja selget äh, seadust äh, finantsreguleerimise kohta, meie eelarvepoliitika peab olema selge. ja miks mitte rääkida sellest, et millised on siiski reeglid äh, kui, kui riigid satuvad raskustesse ja kas meil peaks see olema mingisugust kokkulepet Euroopa Liidu ja Valuutafondi vahel ja nii edasi ja nii edasi, suur tänu. Behalf... suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Udo Pulman, palun ja ma meenutan, et me oleme ajahädas, nii et üritage ajapiirangust kinni pinna härra Rostovskile, Junkele, härra Rehn, suur tänu selle eest, et äh, võtsite vastu meie kutse siia tulla. see suur huvi näitab, et oli väga tähtis selle erakorralise koosoleku koht, korraldamine ja tänan kõiki fraktsioone, kes meid meie taotluses toetasid. väga tähtis on saata sõnum, väga tähtis on rääkida seda, millised peaksid olema tänase kohtumise järeldused ja minu jaoks on siin kaks selget punkti. esiteks, ja seda on näidanud see suvi, et täiesti surnud on liikmesriikide vaheline äh, meetod, kus räägitakse ainult pisiasjadest. meil ei ole võimalik tulla kriisist välja, kui me Euroopa Liitu ei tugevda. Euroopa Liidu tugevdamine tähendab seda, et ka sellele parlamendile siin antakse täiesti uus positsioon. on täiesti selge, et kui Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahend on kohe algusest peale, oleks kohe algusest peale kavandatud kui liidu tasandil vahend, siis meil ei oleks neid probleeme, mis praegusel hetkel on, kus üks riik peab kahepoolseid läbirääkimisi. ei ole võimalik ainult natukene Euroopat tahta, vanasti tulid suured riigid kokku selleks, et otsustada äh, seda, mis aitaks Euroopal edasi minna, nüüd tullakse kokku selleks, et arutada näiteks, millises keeles mida arutatakse nii et ähm, nüüd tuleks nõukogult küsida, et millal seadusloomelises projektis äh, kateta müük kui selline keelatakse selleks, et me saaksime finantsturgude tugevdamisel ja stabiilsuse tagamisel vajalikud meetmed vastu võtta. tahaksin teie käest ka küsida, kuidas te sellele stagneerunud olukorrale soovite ja tahate reageerida, majandus on stagneerunud, USA-s näiteks reageeriti ja praegu me näeme, et seal on majanduskasv kadunud, ka Saksamaal on majandus kasvanud, nii et me, kui me räägime siin parandamisest, siis tuleks mõelda investeeringutele, proua Lagard on ka seda mitu korda öelnud ja ta ju on väga nutikas naine. me tõesti peame Euroopat tugevdama, ainult siis, kui meil on rohkem Euroopat, on meil võimalik kriisist välja tulla, sellepärast et kahepoolsed kokkulepped ja pseudokohtumised seda probleemi ei lahenda. suur tänu ja nüüd Wolf Klints liberaalide nimel. jah, suur tänu, suur tänu ka teile, kallid härrad, selle eest, et tulite siia meiega täna aru pidama toonane USA välisminister Kissinger kaebas alati, et ta ei tea, keda ta peaks Euroopas, kellele ta peaks Euroopas helistama, kuigi tal on palju telefoninumbreid, ta ei tea siiski, kellele ta peaks helistama, kui, siis kui on vaja otsuseid vastu võtta. nüüd kõikide nende küsimuste puhul, mis ootavad lahendust, on meil vastutav volinik, on meil eurorühma esimees siin, ka nõukogu eesistujariik ja siis on meil veel ka majandusvalitsuse juht varsti. ja nendest kõikidest ei piisa selleks, et äh, kriitikute suud kinni panna ja neile näidata, et me oleme õigel teel. tundub, et protsess on pigem keerukamaks muutunud. miks me ei kasuta seda võimalust ja nüüd äh, korralik lahendus välja töötada? andkem vastutavale volinikule äh, kõik ohjad kätte, miks vastutav volinik ei võiks äh, ECOFIN-i koosolekuid juhatada nii, nagu Lady Ashton teeb seda välisministrite nõukogul. miks ei võiks siin vastutavale volinikule anda rohkem vastutust ja tema võiks olla ka väljaspoole see isik, äh, kes äh, lahendab asju ja kelle poole saaks pöörduda ma kardan, et praeguseni kasutatud tee ei aita meil olukorda lahendada, vaid me, meil tuleb ikka üha rohkem hääletada ja see toob endaga kaasa ainult suuremaid probleeme. suur tänu! suur tänu ja nüüd ECR fraktsiooni nimel Keis Lindberg suur tänu, suur tänu teile kõigile sellest, et olete täna siia tulnud. tänase arutelu pealkirjaks on turu usalduse taastamine, seadusandlikud institutsioonilised vastused. ja sellepärast äh, tuleks meil vaadata turgude arvamusi ja vastuseid. meil äh, Kreeka võlakriis sai alguse juba poolteist aastat tagasi ja võlakirjad on kaotanud oma väärtusest nelikümmend seitse protsenti. Portugali, Iirimaa puhul ei ole võimalik äh, kapitali leida selleks, et äh, raha leida. ja ainult tänu sellele, et keskpank sekkus äh, võlakirjaturgudele, oli teatud riikidel võimalik raha saada. ja analüüsid näitavad, et praegused vastused ei aita võlakirjade kriisi lahendada ja vastused praegusel hetkel on olnud liiga lihtsustatud selleks, et võla, võlgasid vähendada. ja võib-olla viimaseks lahenduseks on äh, valuutade devalveerimine mulle on jäänud äh, mulje, et meil tuleb võlgu vähendada ja selleks on vaja majanduskasvu ja kulude piiramist ning reforme praegusel hetkel majanduspoliitika tundub olevat selline, et me loodame, et majandus kasvab tulevikus. kuid praegused prognoosid näitavad, et majanduskasv, millele inimesed loodavad, ei tule. eriti vaadates, mis on juhtunud USA majandusega. ja sellepärast tahaksin küsida, et kui majanduskasvu ei tule, siis mis te arvate, kas äh, rahvusriikide poliitikad võivad lõpuks olla altruistlikud ja välja töötada plaane, millega oleks võimalik reformida eelarvepoliitikat ja kogu eurorühma. erariskifondid äh, on tõstatanud ka riigivõlgade küsimuse ja meil oleks vaja meetmeid selleks, et me saaksime olukorra üheskoos lahendada. suur tänu ja nüüd roheliste nimel Philip Lamberts Euh, suur tänu, et kõik äh, liitusite meiega ja suur tänu ka selle eest, et äh, oma suvepuhkuse tulekahju kustutamiseks äh, kasutasite Äh, me ei ole kõikide otsustega küll nõus, kuid vähemalt jõupingutusi te tegite. ma tulen ühe konkreetse küsimuse juurde, nimelt Jean-Claude Juncker eurorühma presidendina. Teile kaks küsimust. kõigepealt erasektori kaasatus kakskümmend üks protsenti, ütlete, kui ma siis loen aga hüpoteese ja kalkulatsioone, siis tund-, tuleb välja, et see ei ole kakskümmend üks protsenti, vaid oluliselt vähem ja lisaks sellele eh, suured tagatised kogu ülejäänu tagasimaksmise osis, osas. ja tundub, et eh, erasektor ei ole siiski nii palju kaasatud, eh, kui meil lastakse arvata. kuid tuleksin veel ühe küsimuse juurde, nimelt meie täiesti selge on ju see, et riigi tulud on need, mis otsustavad selle, kui usaldusväärne on riigi rahandus. enne suve äh, komisjon äh, rääkis konkreetselt sellest, et tulemas on finantstehingumaks. nüüd teie eurorühma presidendina, härra Juncker, millised on need võimalused, et tõesti see mõte ka realiseerub ja et lühipik-, lühilises perspek-, lühipikas perspektiivis aastal kaks tuhat kolmteist, neliteist ka sellest midagi koorub? Prantsuse, Saksamaa kokkulepped, sellest võiks palju rääkida, kuid üks asi, nimelt mõte, et peaks täiesti harmoniseerima ettevõtte, ettevõtte maksud Saksamaal ja Prantsusmaal. kuidas teie eurorühma presidendina sellesse suhtute? mulle küll meeldiks see, kui näiteks Benelux ka liituks selle algatusega, kui see ka tõesti millekski kujuneb meie majandused on äh, otseselt sõltuvuses teineteisest, selleks oleks, see oleks maksuliidu aluseks ja Olli Rehnia analüüs äh, ka selles osas on ju teil oma ettepanek teha. kui see äh, rakenduks, siis oleks tõesti tegemist ju föderaalse rühmitusega, see nõuab palju arutelusid ja, ja sellepärast me seda ka toetame. Thank you very much. I, I do so admire. suur tänu. Äh, ma kogu aeg mõtlen, kuidas prantsuse keeles on nii palju vokaale ja nüüd härra Šuntis kuue fraktsiooni nimel. lugupeetud esinejana, lubage kõigepealt esitada kodukorraga seotud märkus. tegelikult on see ka poliitilist laadi märkus me räägime siin kogu aeg eesistujast, volinikust ja Eurogrupi presidendist. suurepärane, et nad kõik on saanud siia tulla. aga kolleegid kindlasti nõustuvad minuga, et järgmisel korral võiksime me siia kutsuda ka Sarkozy ja Merkeli, sellepärast et tegelikult teevad Euroopa Liidus otsuseid nemad Nemad hiilivad kõrvale lepingute nõudmise, nõudmistest ja tegelikult ka Euroopa Liidu institutsioonide tahtest. seda esiteks. teiseks, me elame majanduslanguse ajastul, see mõjutab kogu Euroopa Liitu ja kriis ei ole kaugeltki lõppenud. ma usun, et härra Juncker, härra Rehn ja härra Rostovski nõustuvad minuga, et kriisi on tekitanud ennekõike neoliberaalne poliitika ja katse inflatsiooni kogu aeg alla suruda. see on aga toonud kaasa täiesti vastupidise tulemuse soovitule. töökohti on vähem ja Euroopa Liit on äh, langenud äh, majanduslikus mõttes kuristikku. vaatame, mis juhtus Kreekas Kreekas tähistatakse kahekümne esimese äh, juuli lahendust, kuid alles mõne nädala eest rääkis äh, asjakohane minister sellest, et inflatsioon ei ole mitte kolm ja pool protsenti, vaid pigem viis protsenti ning Kreeka majandus on kohutavas olukorras. ja mina kavatsen teie käest, härra Rehn, küsida sedasama, mida me siis ette võtame, mida teha? Te ütlete kogu aeg, et äh, meil on vaja tegutseda kiiremini. ja ma usun, et me peame tegelikult äh, tegutsema selliselt, et me tõesti käituksime solidaarselt tavainimeste ja Euroopa Liidu liikmesriikidega, kes Euroopa ju moodustavad, neid ei, äh, Euroopat ei moodusta mitte turud. kindlasti tuleks äh, võtta ka meetmeid, mille abil korrale kutsuda spekulante ja kontrollida turgu, sest tegelikult on ka spekulandid süüdi selles, milline kriis tekkis. suur aitäh! suur aitäh, nüüd tekib kriis ka ajaga. ehk siis, kui kõik räägivad kauem kui lubatud, ei saa viimased üldse sõna. nüüd saab sõna Marta Andrees, kuid äh, enne seda tahaksin ma Nikola, Nikolale öelda, et kindlasti äh, võime siia kutsuda igasuguseid inimesi, mõned tulevad, teised aga keelduvad. nüüd siis Marta. suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine. lugupeetud Olli Rehn meie usume siin peaaegu fanaatiliselt, et rahaturud vastutavad riigi võlakriisi teke eest. kuid tegelikult on ka komisjonil ja esmal ju omapoolne vastutus, alles augusti alguses nad kohtusid selleks, et rääkida üle-euroopalisest probleemist, mis on seotud lühikeseks müümisega Euroopa pankade, pankades lühikeseks müümine on väga riskantne ala ning äh, Itaalia ja Hispaania osakute väärtus, mida komisjon püüdis omapoolsete ettepanekutega kaitsta, on langenud kaheksateist protsenti. mina tahaksin näha mingeid tulemusi kogu sellel tööl ja ma küsiksin teie käest, kas teie meelest on suudetud neid Itaalia ja Hispaania pankade osakuid piisavalt kaitsta võttes arvesse, milliseid meetmeid kasutati. kas usaldus pankade vastu ja turgude vastu on siis kasvanud? härra Junckerilt tahaksin ma küsida seoses samuti augustikuiste, augustikuiste sündmustega et ähm, seitsekümmend protsenti iirlastest soovivad, et Iirimaa võlg eh, vähemalt osaliselt kustutatakse, sest suur osa iirlasi on nii suures hädas, et ei suuda eh, enam isegi toitu lauale osta. mida siis teha? probleemid on eh, järjest kuhjunud, nüüd peame me need kuidagi lahendama. võib-olla peaksime me laskma neil pankadel, mis tõesti on maksujõuetud, lihtsalt pankrotistuda ja tegema sedasama ka riikide puhul, aitäh! aitäh! Joose Maria Rahvapartei fraktsioonist. Äh, suur aitäh, Sharon! kõigepealt äh, tahaksin ma ära märkida äh, selle, et euroala institutsiooniline raamistik eh, on eh, läbikukkumine. meil on vaja paremat eelarvelist poliitikat, eh, sellist, mida koordineeritakse läbi kasvu- ja stabiilsuspakti ja meil on vaja koordineerida ka majanduspoliitikat üldiselt. praegu ei ole seda suudetud teha alguses räägiti küll sellest, et kedagi ei hakata kunstlikult välja ostma, kuid tegelikult äh, sellest, nendest sõnadest äh, taganeti kiiresti ja ka teised ähm, põhimõttelised reeglid on äh, tegelikult sattunud löögi alla. kuidas me siis lahendame panganduskriisi? umbes aasta aega tagasi otsustas Euroopa Parlament vastu võtta raporti pangandussektori kriisi kohta. komisjon vastas sellele, kuid tegi seda suure hilinemisega ja minu meelest ka väga halvasti, jättes arvestamata kõik Euroopa Parlamendi soovitused. meie omalt poolt peame minu arvates kõigepealt tunnistama, et me oleme oma tööd teinud halvasti, et majandushalduse pakett ei ole ähm, piisav. ma arvan, et komisjon peaks arvestama parlamendi soovitustega eelarvedistsipliini osas. mis puudutab äh, ühisvõlakirju ja projektivõlakirju, siis on tegemist mehhanismidega, mis võivad olla meile kasulikud, kui me suudame tagada nende täieliku vastavuse reeglitele sellisel juhul võivad nad aidata saavutada uut majanduskasvu. parlament on esitanud ka väga konkreetsed tingimused ja öelnud, et kui neid tingimusi rikutakse, siis eh, kedagi võlaorjusest enam välja ei aidata. ja neid, nendele rangetele tingimustele peaksid kõik siis tõepoolest suutma ka vastata. härra volinik, me peame oma tööga peale hakkama ja peame seda tööd tegema auahnemalt, põhjalikumalt ja pidama silmas eh, ka pikemat perspektiivi Renato Dominici sotsiaaldemokraatide nimel, aitäh! mina tahaksin rääkida ühest spetsiifilisest probleemist ja minu sõnavõtt on mõeldud ennekõike härra Rehnile. ma arvan, et Euroopa poliitika on tegelikult alati sammu võrra maas tegelikest sündmustest me peame õppima reageerima kiiremini. Euroopa Komisjon peab seda õppima. lubage mul küsida, kas teil on olemas mingisugune ajutrust, mingisugune üksus, mis võimaldab Euroopa Komisjonil kiiresti ühendust võtta liikmesriikide valitsustega või ka Euroopa Parlamendiga, mis tegelikult on ju teie liitlane, selleks, et välja töötada kesk- ja pika perspektiivi eh, keskpika ja pika perspektiivi äh, tegevuskava või teejuht, mis ei kordaks lihtsalt üle seda, mida juba ammu on räägitud. meil on vaja käituda söökamalt ja aru saada, et tavapärasest reaktsioonist ei piisa, kui olukord on ebatavaline. meil on üle-euroopaline probleem, mis on seotud riigivõlaga ja kui probleem on üle-euroopaline, siis ka lahendus peab olema üle-euroopaline, mis mõtet üldse muidu on midagi teha? ja härra Junckerile tahaksin esitada naiivsevõitu küsimuse. ja küsida, et miks iga tippkohtumine lõpeb nii, et me tegelikult ei püüa kokku panna mingisugust töörühma või komisjoni mille ülesandeks oleks äh, tippkohtumise järgselt äh, ka tõlgendada ja selgitada neid järeldusi, mis tippkohtumisel tehti. selle töörühma liikmete põhiline ülesanne peaks olema suhtlemine. Markus Verber äh, Rahvapartei fraktsiooni nimel. jah, suur tänu, proua esimees mõeldes nüüd eelnevale sõnavõtule, oleks mul äh, kaks küsimust. keda me siia peaksime veel kutsuma, härra von Rompuy? mõeldes sellele, kui jõustub see, mis Pariisis äh, vastu võeti kahe riigipea poolt, teiselt poolt on meil tegemist rahvusparlamentidega ja probleemidega, mis tekivad äh, ratifitseerimisega, vaata nõudlusega seda, mis toimub Soomes äh, jah, kui me ütleme, et riigivõlakirjade puhul tuleb kõik ratifitseerida, siis ütlen teile palju edu, kui me hakkame rääkima siin finantsturgude taltsutamisest, äh, kapitalist, siis äh, läheb see kõik äh, täiesti segamini, mulle tundub, et me peame siin täiesti vale arutelu. probleemiks on siin demokraatia probleem, meil ei ole, meil on võimalik äh, suveräänsetel riikidel otsuseid vastu võtta ja neid otsuseid peavad ratifitseerima parlamendid. ma olen teinud ettepaneku, et maksimaalselt neli inimest peaksid otsuse vastu võtma, kui räägitakse eurost, nimelt äh, volinik, eurorühma president, äh, ei, meil ei ole vaja uut presidenti, härra Jean-Claude, äh, siis äh, Äh, Van Rompuy võiks olla, või olla sinna kaasatud ja keegi ka nõukogust, aga see oleks ka juba kõik. dollari puhul see toimib ju väga hästi. vanadel headel aegadel, kui meil eurot veel polnud, toimis see ka väga hästi, olen seda öelnud ka äh, Saksa äh, Äh, panga puhul, Saksa Liidupanga puhul, kaheksakümnendate aastate keskel äh, Saksamaa Liidupank garanteeris ka äh, Prantsusmaa laene kolme miljardi Saksa marga osas toona. jah, see oli küll suur risk, aga mitte mingeid probleeme ei tekkinud. ja teine küsimus ähm, mis mind huvitab, on nimelt see, härra volinik, et millist rolli mängib siin komisjon, on täiesti vastuvõetamatu see, et äh, euro küsimusega tegelevad ainult liikmesriigid ja majanduslik konvergents äh, on see, millega komisjon ei tegele, kuigi seal praegu pole probleeme, aga väga õudne on olukord, kus komisjon majandusliku konvergentsiga üldse ei tegele. suur tänu ja nüüd liberaalide nimel Karl Haglund, palun. suur tänu, proua esimees. Ähm, tervisi teile Soomest, kallid härrased <laughs> Uh, minu koduriigis olid väga huvitavad arutelud eelmisel nädalal, saksa kolleeg ütles, et see tekitas temas õudust. üritasin avalikkusele selgitada, et mina ei jaga oma valitsuse nõudmisi, need ei ole poliitiliselt väga meeldivad kõigepealt ma arvan, et on tähtis aru saada, et avalikkus arvab suurel määral, et eurot ei loodud solidaarsuse tagamiseks, vaid hoopis muudel eesmärkidel. ja seetõttu meil ei ole usaldust ja ei ole ka solidaarsust. see on see olukord, kus me praegu oleme ja see on tegelikult põhjustanud ka selle olukorra, kus Soome parlament nõuab äh, lisatagatisi. ma ei ole Soome parlamendi enamuse arvamusega nõus. kuulsin eh, ka juba Jean-Claude Junckeri arvamust selle kohta ja oleks huvitav teada, mida eh, härrad poodiumil räägivad eh, ka Soome nõudmiste tagajärgede kohta, sest on kartus, et tagajärjed võivad olla halvad just Kreeka paketi jaoks. teiseks, ähm, see kuus seadusloomelist äh, eelnõud. mul oli väga hea meel selle üle, mida ütles härra Rostovski, et see on ähm, teie jaoks prioriteediks. olen nõus volinik Kreeniga, et me tõesti oleme palju saavutanud, kuid samal ajal ma arvan, et me peaksime mõtlema ka sellele, miks seda paketti veel vastu pole võetud. nimelt sellepärast, et mõned liikmesriigid ei ole nõus üle vaatama oma poliitikaid ja otsus ja tegelikult on põhjuseks ka see, kuidas otsuseid nõukogus vastu võetakse. ma saan aru, et tegemist on põhimõttelise küsimusega, mis tuleb konstruktiivselt lahendada ja ma arvan, et parlament on tõesti konstruktiivset meelt selles küsimuses üles näidanud ja et mingi lahendus ka leitakse. Äh, kuid äh, ma arvan, ei saa aru, miks meie peaksime väga palju survet avaldama, kui nõukogus see asi edasi ei liigu. selle asemel, et aega konstruktiivselt kasutada, needsamad inimesed korraldasid kahepoolseid kokkuleppeid äh, ja mingit korralikku lahendust ei tulnud, nii et võib-olla need inimesed peaksid oma energia natuke mujale investeerima. Corin Wortmann kool järgmisena. Thank you very much and uh... aitäh! ma tahaksin öelda sedasama, mida Karl Haaglund ütles ja ka mina tahaksin rääkida kasvaja stabiilsuspaktist ja rõhutada seda, et me peame ikkagi jõudma kiirele kokkuleppele nõukoguga. me peame jõudma kiiresti kokkuleppele. nõukogu järeldused kahekümne esimesest juulist näitasid minu jaoks lootusekiirt. näitasid, et võib-olla me suudame selle kuueosalise paketi siiski varsti vastu võtta ning et liikmesriigid toetavad omalt poolt Poolat, mis on nüüd eesistuja et me siis saaksime nii-öelda ennetava äh, mehhanismi ikkagi käiku lasta. ja täna oleme me siin ka kuulnud, et nõukogu tõesti soovib Euroopa Parlamendi positsioonile lähemale nihkuda. väga huvitav on see, et äh, härra Rostovski Poola nimel ka kinnitas, et Poola suhtub väga positiivselt võimalusse leida kokkulepe ja leida lahendus ma kinnitan teile omalt poolt, et jätkuv riigivõlakriis sisendab meile veel kord, et me vajame tõhusat toimivat süsteemi, mis sunniks kõiki liikmesriike oma kohustusi täitma ja säilitama riigi rahanduse jätkusuutlikkust. ükskõik, kas nendes riikides tulevad varsti valimised, kas need on väikesed või suured riigid ükskõik, kas nende riikide juhte võiks kõrvutada Merkeli või Sarkozyga, igal juhul peavad kõik need riigid suutma täita tingimusi ja teha seda ühtemoodi. meil on vaja ka paremat makromajanduslikku järelevalvet, aga ennekõike tuleb rakendada stabiilsus- ja kasvupakti nõudmisi ja tingimusi. nii et kas me võime järgmistel nädalatel oodata, et midagi ka toimuma hakkab? suur aitäh! vastust veel ei saa, sest meil on veel ähm, kõnelejaid, äh, Pervanche sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin, et te tuletaksite meelde, mis on härra Trichet kohustused äh, süsteemsete riskide nõukogu osas. me teame, millised tema seisukohad on olnud sellel laastaval suvel. härra Juncker te ütlesite, et teile ei meeldi see, mida Soome teeb. aga miks üldse lasti Soomel niimoodi käituda? miks ei teie, ei Rehn ega Barroso ei öelnud, et see läheb otseselt vastu e, kahekümne esimese juuli kokkuleppe vaimule ja sisule? miks pärast kahekümne esimest juulit e, sai Merkel öelda, et Kreeka jaoks võeti vastu Marshalli, Marshalli plaan? kuigi tegelikult seda ju turud ei usunud, uskunud. kui me räägime Marshalli plaanist pärast kahekümne esimest juulit, siis see mitte ainult ei taaskinnita Prantsusmaaga seonduvaid muresid, vaid see otseselt mõjutab ka investeeringuid ja, ja tegevuse taaskäivitamist. kui ma vaatan seda, mida on komisjon teinud, milline on olnud nende panus kahekümne esimese juuli nõukogule, siis ausalt öeldes äh, ma olen väga mures. võib-olla ma lugesin asju valesti, aga ainus, mis ma lugesin välja, oli, et äh, uuesti sõnastati ettepanek, mida räägid, millest räägiti juba enne Kreeka puhul ja ja räägitakse struktuur, struktuurifondidest, ma üldse ei kujutanud ettegi, et see peaks olema siis nüüd see kava, millega majandus taaskäivitatakse või et seda võiks nimetada Marshalli plaaniks. ja veel üks küsimus. majandusjuhtimine tänaseni. oleme me tegelenud selle, nende kuue tekstiga, millest palju on räägitud ja siis räägitakse Euroopa poolaastast. kas te tõesti siiralt usute, et pärast selle suve eh, sündmuseid võime me eh, rääkida praegu üldse midagi Euroopa poolaastast kui piisavast vahendist ja miks te lasete Merkelil ja Sarkozyl eh, panna paika teekaardi, kui tegelikult on see teie vastutus teha, aitäh? Uh, thank you very much. I, I'll answer Pavanche's question. aitäh, ma aitan, äh, vastan kohe Pervanši küsimusele Sarkozy kutsumise kohta. härra Trichet äh, külla kutsumise kohta, kuivõrd ta on Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu äh, ju, juht täna ei olnud tal aega kõikidele küsimustele vastata, kuid me arvame, et me kutsume ta siia kindlasti veel vähemalt äh, üks kord, enne kui ta lahkub, lahkub Euroopa Keskpanga juhi ähm, kohalt. ja nüüd härra Leiner, palun. Äh, analüüs... suur tänu, kui analüüsida seda, et kus olid turuprobleemid, siis minu arvates olukord USA-s, sealne eelarve kompromissi saavutamine, siis USA võlareitingu alandamine, siis see täiesti äh, mittevajalik komisjoni presidendi kiri ja siis nüüd see Soome ja Kreeka kokkulepe, need on kolm tõsiasja, millega Euroopa Komisjon suvepuhkuse ajal leppis ja kui me samamoodi jätkame, siis need äh, riigid, mis suuremat vastutust kannavad, enam seda mängu kaasa ei mängi me peaksime mõtlema ka nende riikide parlamentidele, mis äh, hiljem vastutust kandma peavad. teiseks, proua Corin Wortmann-Kool ütles juba väga selgelt, et äh, ja, ja härra Poola rahandusminister, meie oleme teinud juba stabiilsus- ja kasvupakti ennetava osa kohta oma ettepaneku. härra Juncker on sellega nõus, Prantsusmaa ja Saksamaa blokeerivad seda ja nüüd on pall teie mänguväljakul poolel. kas teie ülesandeks on lihtsalt parlamenti pooldada ja probleem on lahendatud, kui Saksamaa ja Prantsusmaa võtavad vastu suuri otsuseid ja kui teie järele ei anna, siis me ei jõua mitte kuhugi ja kolmandaks arutelud ühisvõlakirjade üle, mida siin suve jooksul peeti. ühiseid võlgu on võimalik ainult siis minu arvates teha, siis kui me lepinguid hakkame muutma, aga see võtaks kaks-kolm aastat aega. jah, võib-olla siis võiksime selle üle ka järele mõelda ja ei ole mõtet siin paari nime nimetada, vaid me peaksime lepingutesse sisse kirjutama kasvu- ja stabiilsuspakti koos sealsete kohustustega selleks, et äh, kõigil oleks selged, millised on nende kohustused, see on see, mille üle me peaksime järele mõtlema ja me ei peaks siin pidama seda arutelu, äh, mida peeti USA-s ka teie, proua äh, esimees, sattusite kriitikatulva alla, sest öeldi, et Äh, ka teie ei ole kompetentne, kogu selle tsirkuse oleme me siin ise korraldanud ja sellepärast ei saa me siin teisi süüdistada, ütlesite, et jah, kõiki, keda me kutsusime, ei tulnud, ma arvan, et need kolm, keda te kutsusite, on siin kohal ja need on täpselt need õiged inimesed nii et öelge siis teile, meile, keda te veel kutsusite, kes äh, ei tulnud, Barroso äkki või? Te ei saa lihtsalt siin nimetada suvaliselt nimesid, nagu siin kolleeg nimetas, te oleksite võinud Sarkozy ja Merkeli või minu pärast kas või paavsti siia kutsuda. ja siis te lihtsalt ütlete, ei tule mitte kõik, keda te kutsusite, mina tahan täpseid nimesid, keda te kutsusite ja kes tuli, kes ei tulnud. ma kutsusin härra Van Rompuy, olen varem kutsunud äh, ka Saksamaa ja Prantsusmaa rahandusministreid. Nad tulid koordinaatorite koosoleku, aga mitte kogu komisjoni ette, nii et tegemist oli üldise märkusega. jah, otse loomulikult ma võin kutsuda ka teisi inimesi, aga tihti nad arvavad, et see ei ole piisavalt kõrge tase, kelle poole pöörduda. järgmisena Gianni Pitella sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, proua esimees. mina tahaksin omalt poolt Äh, anda kolm lühisõnumit meie külalistele. esiteks, äh, poliitika nõrkus ja aeglus toob endaga kaasa rohkem äh, kahjusid kui need kahjud, mida tekitavad spekulandid. teiseks, riikidevaheline äh, koostöö lahendusena ei tohiks jätkuda, see Saksa-Prantsusmaa telg on tõesti väga õudne, meil on vaja poliitikaid lihtsustada. jah, härra Trichet, mingil määral on siin midagi juba tehtud, kuid millal ärkab üles ka komisjon? teine lühisõnum, meil on vaja jõuda kokkuleppele majandusvalitsuse osas, jah, see kõik on õige, aga meil on vaja need tekstid ka paremaks muuta, tasakaalukamaks muuta, eriti mis puudutab majanduskasvu osa. viimased kuud on näidanud, et äh, haldamist tuleb muuta ja kui me teeme seda ainult kärpimise kaudu, ilma et me mõtleksime majanduskasvule, siis sellel võiksid olla, võivad olla väga suured tagajärjed Euroopale. kolmandaks ühisvõlakirjad, kolmas sõnum see ei ole lihtsalt mingi pisiasi, see on tegelikult ainus võimalus kriisi lahendada. volinik volinik ütles, et jah, me kontrollime seda, kuid praegu tundub, et niikaua, kui siin arst äh, haiget uurib, sureb haige ära. härra volinik, teie ja härra Barroso annate kohe kindlasti Euroopale parema panuse kui te lõpuks laseksite lahti selle käsipiduri, mille te olete tõmmanud, mulle tundub, et praegusel hetkel te juhite autot käsipidur üleval ja see võib endaga kaasa tuua õnnetusi, segadust tekitavaid õnnetusi. ja neid õnnetusi oleks võimalik vältida, kui te lõpuks käsipiduri lahti laseksite. suur tänu, järgmisena saab roheliste nimel sõna, kõigepealt pidi saama Pascal, aga teda pole siin, nii et Sven, palun, sõna on siis sul Pascali nimel härra Kiigolt räägib ilma mikrofonita. jaa, I would like to raise a few issues here. soovin tõstatada mõned küsimused. kõigepealt, kui me räägime ühisvõlakirjadest, siis ma ei ole kindel, kas ma sain õigesti aru sellest, mida teie, härra Rehn, ütlesite Te ütlesite, et te avate uurimise, aga kas te teete ka ettepaneku? ma saan aru, et te peate nõu sidusrühmadega, aga kas tuleb ka mingi ettepanek? ma saan aru, et see ettepanek võib-olla toob kaasa veel mingeid muid muudatusi. ma ei tea täpselt, kas ma sain teist õigesti aru aga ausalt öelda ma tahaksin äh, kuulda mingit ettepanekut ühisvõlakirjade osas. ja teiseks, kui me vaatame, millised on euroala majanduskasvu probleemid, siis tegelikult ei olegi meil ju eriti midagi valida. ja valikuid äh, on äh, järjest vähem. juhul kui mõned ei loobu oma ebaseaduslikest privileegidest, tekivad veel suuremad probleemid. minu riik kahtlemata pidi oma nõudmisi tugevdama. ei piisa sellest, et me ütleme, et keegi teine peab kärpemeetmed kasutusele võtma. samal ajal tuleb tuleb äh, tutvustada ka mingeid positiivseid arenguid või positiivseid meetmeid ja neid praegu ei ole. kui me vaatame teie riiki, Jean-Claude Juncker, siis äh, teie olete alati pooldanud suuremat üle-euroopalist lõimitust ning äh, ma jagan teie seisukohti ja teie püüdlusi kuid usun ka, et teil oleks nüüd viimane aeg öelda, et me peame kuidagi jõudma üksmeelele. Luksemburg võiks näidata eeskuju nii et ma jään ootama teie tulevasi ettepanekuid. loodan, et needki on kriitilised, et teie äh, tähelepanekud on äh, teie enda riigi hulgas sama, äh, enda riigi suhtes sama teravmeelsed kui teiste suhtes. Sarisaja. aitäh, nagu härra Haaglund enne mind juba ütles, julgen ka mina tunnistada, et olen Soomest. nüüd siis härra Junkerile. Te ütlesite oma avasõnas et me vajame kokkulepet. et Soome nõudis seda ja kõik teised riigid olid sellega nõus, aga praegu tundub mulle, et äh, tegelikult ei saa keegi justkui aru, milles siis kokku lepiti ja et pärast Soome nõudmisi hakkasid teised äh, riigid ka nõudmisi esitama ja et räägitakse sellest, et Soomel on Kreekaga mingisugune eriline kokkulepe ma arvan, et tegelikult ei pea selle probleemi lahendust äh, otsima väga kaugelt. aga mina tahaksin äh, teada, mida teie, härra Juncker, lahenduseks peate. ja võib-olla siis viitate oma plaanidele. aga teile, härra Rehn, ütleksin ma seda, et Soomes on toimunud debatt, aga see on äh, olnud vägagi lünklik, väga hüplik ja me ei ole kindlad, kas äh, härra volinik tegelikult, äh, kas teie, härra Rehn, olete kursis kõikide nende tingimustega, mida siis tagatiste osas esitati, kas te olete kursis sellega, mida Soome üldse tahtis ja kus tekkis see arusaamatus? sest äh, Soomes äh, kukkus peaaegu valitsus äh, nende Kreeka probleemide tõttu. ma tahaksin teada, kas teie olite kursis sellega, ähm, milles seisnes Soome nõudmine? kahekümne esimese juuli kokkuleppe kohta ütlen veel seda, et sellega oli seotud erasektori lubadus vähendada laenude intresse ja ta-, pikendada tagasimakseperioode, kuid ma ei saa tegelikult aru, kui paljusid laenuandjaid see puudutas. ehk siis, kas võiksite anda mingisuguseid arvandmeid ja seletada, kui paljud pangad on nõus kahekümne esimese juuli leppega kaasa tulema? aitäh! Vicky Ford ECR-i nimel saab sõna järgmisena, kuid tuletan kõigile meelde, et täpselt pool seitse meie koosolek lõpeb. ja eh, kui te saaksite rääkida lühidalt, siis saate ka mingid vastused. Vicky, ma proovin meie liikmesriigis on äh, praegu räägitud sellest, et rahaturud on äärmiselt äh, heitlikud, kuid tegelikult käituvad heitlikult ka inimesed, kes tulevad tänavatele ja kui poliitikud tegelevad ainult äh, sopa loopimisega, siis ei aita nad kaasa rahu taastamisele. inimesed, kes on sunnitud elama ühes majandusruumis, peaksid ka üksteist toetama. Neid omakorda peaks toetama kohalik omavalitsus ja loomulikult ka poliitikud, kes võtavad vastu uusi seadusi meie peaksime praegusest olukorrast õppima seda, et me ei saavuta mitte midagi, kui süüdistame üksteist, vaid äh, saavutame midagi ainult siis, kui taastame turgude usalduse. ma arvan, et äh, majanduse juhtimise või majanduse haldamise pakett on tähtis, kuid sellest ei piisa, tarvis on äh, ka maksundusalast vastutustundlikku käitumist. tegemist on ju riigivõlakriisiga ja äh, seetõttu tuleb meil kõigil uuesti üle vaadata tingimused, millele riigid peaksid vastama ja tõesti neile äh, tingimustele ka vastata. siin on äh, räägitud erinevatest maksualastest plaanidest, ma ei tea, kas neist võiks mingisugust suurt kasu olla. mis puudutab panku, siis tegelikult on stressitestid ju nüüd paremini kulgenud, need on selgemad ja mm, ka tulemused on paremad, aga me peaksime vaatama, kas on võimalik mida teha selle mudeliga, mis eeldab nullprotsendilist sissemakset, sest iseenesest ei saa see toimida. samuti tuleks vastutusele võtta need, kes on kuritarvitanud turul valitsevaid erinevaid ebaselgeid tingimusi, mis turgudel on ja sellega aidanud kaasa kriisi tekkimisele ning samuti tuleks astuda samme selles suhtes, et jahutada inflatsiooni, mis eriti kahjulikult mõjub neile inimestele, kelle sissetulek on niigi äh, praegu väga väike. aitäh! härra Neitras äh, Rahvapartei fraktsiooni nimel. lugupeetud äh, proua esinaine, aitäh! tahaksin omalt poolt lühidalt öelda, et ma nõustun härra Trichet'ga, nõustun ka härra Rostovskiga ähm, nõustun sellega, mis härra Rostovski härra Trichet kohta ütles, ehk siis, et Euroopa Keskpanga julge tegutsemine on päästnud Euroopa, vähemalt praegu. kuid teisest küljest eh, peaksime eh, me austama ka Euroopa Kohust ja Euroopa Kohtu pretsedente ja käituma kooskõlas nendega. tahaksin omalt poolt vastata härra Rostovskile, kes tuliselt pooldab majandushalduse või majanduse juhtimise paketti ja uut tegevuskava. hiljuti te ütlesite, rääkides pressiga, et me ei ole kriisi suutnud hallata korrektselt, me pole seda teinud õigesti. kas see, mis te täna rääkisite, ja mis kõlas positiivsemalt, tuleneb mingitest uutest arengutest nõukogus või saime me teist lihtsalt valesti aru. kas te võiksite meile siis öelda tänase seisuga, kas Poola eesistujariigina suudab kriisi lahendada või mitte? nüüd härra Junckerile. härra Rehn ja härra Rostovski ütlesid, et nemad kindlasti pooldavad seda uut kuue eelnõu paketti, kas ka teie pooldate seda? tegemist oleks ju positiivse signaaliga turgudele. kas te astute nende ridadesse, kes pooldavad seda paketti? sest teie, härra volinik Rehn, ju ütlesite, et isegi pikaajalise stabiilse kasvu puhul võib tekkida mingisuguseid äh, ajutisi langusi. võib-olla need langused ei olegi nii ajutised, aitäh. aitäh. Peeter Siimann ja suur tänu, proua esimees, härra minister, härra volinik, härra president, me räägime siin täna usaldusest ja rahulikust meelest, kuid inimestel on puudu usust ja kui me vaatame praegu Kreeka paketi arutamist, siis praegusel hetkel avalikkus äh, leiab, et eurorühma ja valitsuste lahendus äh, ei ole piisav. kohe pärast otsuse vastuvõtmist äh, väga kritiseeriti seda lahendust nii väljaspoolt kui ka seestpoolt kritiseeriti seda, mida vastu võeti, see toob endaga kaasa selle, et inimesed ei usu enam Euroopas, ei inimesed nendes riikides, kus kärpeprogramme ja struktuurireforme tuleb läbi viia, nad lihtsalt ei näe valguskiirt tunneli lõpus, nad näevad, et need, need lahendused ei piisa tulevikuvisiooni ja rahul ei ole ka need inimesed nendes liikmesriikides, mis äh, peavad vahendeid leidma samadel põhjustel. kui nüüd aga poliitilised osapooled kahtlusi avaldavad ja inimesed üha vähem usuvad lahendustesse, siis miks te arvate, miks peaksid turud usaldama? ja tahaksin nüüd tulla selle juurde, mida kolleeg Pullman enne ütles. seda on võimalik saavutada ainult äh, meetodi muutmise kaudu. selle meetodi muutmise kaudu millega me vas-, otsuseid vastu võtame. ehk meil on vaja rohkem Euroopat, meil on vaja rohkem äh, ühismeelt, ühiseid lahendusi, aga see tähendab ka seda, et meil on vaja rohkem demokraatlikku kontrolli. sinna lisandub veel see, et inimestel Euroopas on tunne, et ülevalt surutakse neile midagi peale, neil ei ole võimalik seda mõjutada, isegi mitte siis, kui nad valimiskasti juures sedelile ristikest teevad. ja selle vastu on võimalik võidelda ainult Euroopa Parlamendi positsiooni tugevdamise kaudu meil on vaja rohkem demokraatlikku legitiimsust, meil on vaja rohkem toetust äh, elanikkonnas ja niimoodi on meil võimalik saavutada ka rohkem usaldust. suur, vabandust, kallid kolleegid, kuid praegusel hetkel tundub, et te saate vastused ainult inglise keeles, sellepärast et äh, tõlge lõpeb järgmisena äh, härra liberaalide esindaja härra Kitserkakis. αφορά μόνο στις ώρες χρέους, στο μακροχρόνιο υπόβαθρο suur tänu! kriis ei puuduta mitte ainult võlgu. pikaajalises perspektiivis puudutab see ka innovatsiooni ja eurorühma liikmesriikide koostööd, põhja- ja lõunariikide koostööd. tuleb kontrollida inflatsiooni ja see on poliitiliste süsteemide jaoks väga raskeks ülesandeks. ja võlg võib isegi suureneda. kas te arvate, et me võime jätkata innovatsiooni ja konkurentsivõime edasiarendamist, äh, mille poolest Euroopa on ju kuulus. kui te vaatate Lissaboni tegevuskonna, siis sealt äh, tundus mingit abi tulevat. kaks küsimust äh, volinikule, mis puudutab Kreeka programmi. Te rääkisite sellest, et majanduslang Kreekas on hullem, kui esialgu ennustati. kuidas see puudutab meie kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke? teiseks, statistika näitab, et äh, maksude suurendamine selleks et, et viiskümmend protsenti rohkem saada tulusid tegelikult ei suurenda tulusid nii palju, kui loodeti. kuidas te kärbete kaudu ja struktuurireformide kaudu kavatsete äh, lahendada olukorda juhul, kui maksutulu siiski ei suurene Kreekal? suur tänu ja nüüd Danuta Hübner Rahvapartei nimel. Uh, uh, suur tänu minu küsimus on Poolale eesistujariigi esindajana majanduskasvu kohta, sellepärast et teie prioriteetide seas oli majanduskasv väga kõrgel ja Poola valitsus on samuti suhteliselt äh, hästi saanud hakkama õige poliitika leidmisega majanduskasvu turgutamiseks. ja täiesti tõsi see on, et Euroopal majanduskasvu vaja on ja poliitikud äh, ja eksperdid ei ole erinevatel seisukohtadel, kui me räägime sellest, milliseid struktuurseid reforme on vaja selleks, et tagada majanduskasv, kuidas see tagada pika, pikemas perspektiivis. aga kui räägime makromajanduslikust poliitikast, mida Euroopal on vaja, siis on eriarvamusi palju. ja tänane tõsiasi on see, et äh, meil on selline teatud imelik tee valitud, nimelt eelarve kärpimised ja piiratud majanduspoliitika ja loomulikult ei ole siis mitte mingisugust ruumigi kasvule. ja ühtlasi, kui me vaatame seda, kuidas äh, täna turud äh, reageerivad siis eriti aktsiaturud, siis neid eriti defitsiit ei huvita, vaid Euroopa majanduste kasvupotentsiaal. ja Poolale küsimus siis, kuidas te näete praegust ja tulevast poliitikate komplekti, eriti arvestades Euroopa Keskpanka, kas me selle karmi rahapoliitikaga jätkame, kuidas te siis näete üldse, et milline on kasvupotentsiaal ja et äh, milline on see võimalus, et Euroopa ei lange tagasi samasugusesse olukorda nagu aastal kaks tuhat kaheksa? suur tänu ja nüüd Enrique Salo. suur tänu proua esinaine. väga paljud kolleegid on viidanud äh, raskele suvele. proua Peres äh, rääkis suisa laastavast suvest, aga mis siis saab meie sügisest ja talvest, kas need saavad olema veelgi karmimad, kui oli suvi? on teatud väga selged äh, murekohed äh, võla ja finantsstabiilsuse osas, aga ka majanduskasv on tekitanud äh, raskuseid. kõik prognoosid näitavad seda, et majanduskasvu hääbumine on meie kõige suurem risk. nii nagu härra Rehn ka ütles, majanduskasv küll toimub, kuid see on väga väike. me peame oma eelarvepoliitika kasvu soodustamisega seondama, see on alati olnud meie fraktsiooni seisukoht, seda seisukohta jagavad ka Nobeli preemia laureaat, laureaadid ja ka Rahvusvaheline Valuutafond. usaldusväärsus on oluline, kui me tahame majanduskasvu tagada. minu koduriik Hispaania peab ka praegu usaldusväärsuseks midagi ära tegema, meil on vaja põhiseaduslikku reformi, meil on vaja seadusandlikke arenguid, meil on vaja suuri poliitilisi kokkuleppeid, me peame hoolitsema usaldusväärsuse ja usu eest finantsmaailmas ja seega minu küsimus kõikidele teile, millised on teie plaanid majanduskasvu toetamiseks? eurot ei loodud selleks, et tagada solidaarsust. euro on instrument Euroopa ühenduse teenistuses ja üks peamiseid Euroopa Liidu alustalasid on solidaarsus. ja solidaarsus ei puuduta mitte ainult majanduslikku solidaarsust, vaid, vaid ka muud. suur tänu ja Maria Mauro saab viimasena sõna lühikeseks küsimuseks. suur tänu, proua esinaine mulle kahjuks see tõlge ei ole senini jõudnud selle Baierimaa Äh, sõnakõlksu kohta. Äh, aga ja see selleks. mind väga äh, üllatab see, et komisjon räägib uutest uuringutest ja ühisvõlakirjadest. see üllatab mind sellepärast, et kui Van Rompuy rääkis, siis ta ausalt öeldes tõmbas vee peale sellele mõttele ja ütles, et ei ole piisavat ühisruumi ühisvõlakirjad emiteerida aga komisjon siis räägib uuringust. millised need elemendid selliseks ühisseisukohas siis on, mida valitsused peavad tegema selleks, et ühisvõlakirjad oleksid võimalikud? kui valitsused midagi teeksid, kas, kas siis midagi muutuks? suur tänu, ütleb proua esinaine ja suur tänu kõikidele kolleegidele, et ähm, kannatasite välja selle, et ma teie vastu kohati natukene õel olin Äh, aga räägime siis äh, meie kolleegidega samas järjekorras nagu enne, pöördun härra Rostovski poole, muidugi kõik ei saa vastata kõigile ja kui te saate umbes kaheksa minutiga hakkama, siis, siis, siis võib-olla saame üldse kogu kohtumisega hakkama. suur tänu, proua esinaine! see mõte, et eurot ei loodud solidaarsuseks, vaid millekski muuks on ju tõsi. kui me aga ei näida, näita üles euro päästmiseks vajalikku solidaarsust, siis kõik muu, mille jaoks euro loodi, nagu näiteks siseturg, kiirem majanduskasv, eh, suurem jõukus, kõik see jääb äh, realiseerimata. vastupidi, nimelt äh, oleks tulemuseks siis hoopis hullem olukord kui see, kui euro oleks jäänud loomata. ja see on üks nendest põhjustest, miks meil on probleeme Põhja-Euroopas, nimelt inimesed ei mõista seda, et isegi kui nad arvavad, et euro loomine oli viga, ei saa täna sellest mõttest enam ju loobuda. ei saa ju ilma tagajärgedeta eurost loobuda. Kay Swinburne ütles, et turud ei ole veendunud. Teil on jumala õigus. selles see probleem seisnebki mehi ei ole suutnud turge veenda. ja mina ei saa küll öelda, et minagi oleksin suutnud neid veenda. Poola rahandusministrina, Poola ei kuulu Eurotsooni, olen ma kursis ainult nende katastroofiliste tagajärgedega, mida läbikukkumine võiks kaasa tuua süütutele kõrvalseisjatele, kui lubate aga vahet ei ole, sellepärast et tagajärjed tulevad igal juhul negatiivselt ja negatiivselt mõjuvad need tagajärjed ilmselt ka Ühendkuningriigile ja seega George Osborne ja mina ise oleme öelnud seda, et me toetame seda sügavuti minevat äh, integratsiooni, mi-, mis peaks olema hädavajalik Eurotsooni stabiilsuse tagamiseks kuueosaline majandusjuhtimispakett, jah, me kavatseme kindlasti teha äh, seotud valitsustega väga intensiivselt tööd selleks, et jõuda lahendused nii kiiresti kui võimalik. Äh, kõik jõupingutused kavatseme ära kasutada. me osaleme kõikidel kohtumistel, mis annavad meile võimaluse saavutada kiire lahendus selles küsimuses. ma ei see on ju ilmselge, et me peame tegutsema kiiresti, aga ma ei saa seda ju öelda, olles ise mitte valmis oma ülesannet täitma. ma annan endast tõesti kõik eesistujana tagamaks selle, et see kompromiss saavutatakse. ja see vastab ka, Suavek, sinu küsimustele. majanduskasv viimasel aastal oleme me näinud äh, suurt äh, muutust Euroopa Liidus ei mõelda majanduskasvule enam kui äh, selliste ilusate asjade tulemusele, kui teadus- ja arendustegevus, vaid pigem on selleks ebameeldivad asjad nagu liberaliseerimine, turgude vabastamine ja jäikuse kaotamine turgudelt ja on tagumine aeg minu meelest mõista meil, et struktuursed reformid ei ole mitte ainult tärkavate majanduste teema, vaid teemaks ka meile ja kindlasti Euroopale. raha- ja eelarvepoliitika eh, fiskaalpoliitika osas oleme me minu meelest oma piirid saavutanud paljudes Euroopa riikides, sealhulgas Äh, ka kõige suuremates. ja seega ma olen Danuta Hübneriga täiesti nõus, et kui eelarvepoliitika ei stimuleeri piisavalt majandust, peab rahanduspoliitika sellele olukorrale vastama. aga ma ei ole Danuta Hübneriga nõus selles osas, et Keskpank ütleb, et nemad kavatsevad äh, käesitusele, äh, kasutusele võtta piirava rahapoliitika, ei, minu meelest nemad seda ei ole öelnud, aga põhimõtteline probleem on täiesti olemas. nimelt, et mõned meie eelarvetest, mõned meie rahandusministeeriumitest on sattunud väga suure surve alla ja ei ole mõistlik äh, lasta tekkida olukorral, kus me kõik küll oleme nõus sellega, et mõned pangad on liiga suured, et neid põhja lasta, kuid äh, samas siis äh, arvame, et mõned äh, riigid on liiga väiksed, on piisavalt väiksed, et need põhja lasta ja seda peavad keskpangad ka mõistma, aitäh. suur tänu. tahaks küll teile plaksutada kohe selle peale. aga nüüd Jean-Claude Juncker, palun proua esinaine, mõned lühikesed märkused lõpetuseks veel. see, mis puudutab seda tõsiasja, et äh, rahaturud ei ole veendunud äh, sellest, mida me oleme teinud, jah, ega nad ei ole olnud veendunud ähm, jah, me ei oska võib-olla äh, oma saavutusi ähm, äh, väga hästi reklaamida, aga ega mina neid ka ei usu. ei ole õige see, et nemad, et poliitikud peavad alati olema nõus sellega, et finantsturgudel on alati õigus ja meil ei ole mitte kunagi. nii need asjad ei käi. Need samad, kes ütlevad, et poliitika on oluline finantsturgudel, on esimesena valmis ka finantsturge kritiseerima. kas poliitiline maailm on loodud siis selleks, et lihtsalt korrata järgi seda, mida finantsturud meile välja pakuvad, kas äh, dialoog finantsturgudega äh, peaks olema siis lihtsalt meiepoolne kordus sellele, mida finantsturud on öelnud ja meil on oma ju ometigi huvid ähm, kaitsta. kuidas te kavatsete veenda spekulante? Te iialgi ei suuda te neid milleski veenda. aga kui me räägime finantsturgudest, siis tuleb rääkida nendest vastutustundlike poliitikutena. meie oleme oma rahvateenistuses, mitte finantsturgude teenistuses ja seega, teenistuses ja seega peab meil olema ka õigus nendele vastu seista. ja mitte alati ei pea nii olema, et kui poliitikud midagi ütlevad, siis on äh, finantsturud alati negatiivsel seisukohal. nüüd äh, tehingumaks, äh, see ei ole kindlasti mitte midagi uut, Franco Germani mingisugune väljamõeldis, sellepärast et finantstehingute maksust on räägitud juba mõnda aega ma ütleksin jah, mina ausalt öeldes toetan nii võrdsuse huvides ja ka sellepärast, et sellega on rahvas ka nõus. ma tahaks, et see oleks maailmatas-, ülemaailmne. ilmselt see läbi ei lähe ja seega ma sellele, seda ka ei nõua, mulle meeldiks, et see oleks kahekümne seitsme liikmesriigi ülene, tundub, et ka see ei lähe läbi, ega ma siis ka väga palju ei äh, pinguta, aga eurorühma jaoks ma arvan küll, et see oleks oluline, seda arvan mina, Juncker, äh, mitte ei räägi ma terve eurorühma nimel. me peame olema kindlasti äh, eeskujuks teistele Rootsi halb kogemus äh, peaks meile olema siin heaks näiteks. ma toetan ka fiskaalliitu. näiteks nagu teie rohelised on väga oluline, et te selgitaksite, mis, mis seal on siis imelikku Luksemburi ja fis-, ühtse fiskaalpoliitika vahel? ma olen siin äh, mitu tundi äh, proovinud äh, rohelistele selgitada, mis, mis asi sellega on ja nagu ma eelmine kord ütlesin, iga kord, kui Euroopa saavutab edu fiskaalpoliitikates, on seda saavutatud Luksemburgi eesistumise ajal, olgu see olnud käibemaksu, aktsiisimaksu või ähm, ebaausa fiskaalkonkurentsi osas, nii et vähemalt kutsuge siis mind oma fraktsiooni ette ja ma selgitan ja ma ei pea siin praegu iga kord teile ühte ja sedasama rääkima siin korrutama. üheksakümne seitsmendal aastal on ülemkogu võtnud vastu resolutsiooni, see jällegi muuseas Luksemburgi eesistumise ajal, kus me just sellest samast räägime, kui oluline on eelarvepoliitika lähendamine te kindlasti äh, võite äh, hoolikalt lugeda läbi selle teksti, suudate seda kindlasti. see võeti vastu, aga unustati. ja te ütlesite, et ei ole ilma Sotsiaalse Liiduta võimalik eelarveliitu. miks ühtseid reegleid rakendada, kui ei ole võimalik miinimumpalka üle terves Euroopas rakendada selleks, et miinimum äh, Äh, reeglid paika saaksid äh, vallandamise kohta Euroopas, ühtsed äh, töö, töötajate õigused, ma olen nõudnud alati seda, et töötajatele oleks mingisugused ühtsed õigused. see on tohutu suur pakett, mis meie ees avaneb nüüd Saksa, vabandust, Soome eurorühm. meie oleme alati üritanud mõista Soomet. ülemkogu tegi omalt poolt väga häguse, võttis väga häguse lahenduse selleks, et kokkuleppele jõuda ja eurorühm peab nüüd selle probleemi lahendama Äh, aga ma veel ei räägi sellest, kuidas me seda saavutame, sellepärast et läbirääkimised käivad, sest et kui ma siin selle nüüd maha ütlen, siis äh, kindlasti see lahendus äh, ilmavalgust ei näe ja seega pigem ma jään vaiki selles küsimuses. aga terve hommiku ma sellega tegelesin. nüüd see majandusjuhtimise pakett, nendele, kes selle kohta küsimusi ütlesid, ega mul teile mitte midagi uut ei ole öelda ma olen täiesti parlamendi seisukohtadel, raportöörid äh, teavad seda väga hästi, mina olen alati öelnud, et meie äh, oleme Beneluxina nõus sellega, mida parlament äh, on öelnud, ma ei pea siin ennast kogu aeg kordama. kahekümne esimesel juulil, kui ma kuulsin, mida minu naaberriikide delegatsioonid Äh, mõned nendest vabariigid, kes kuuluvad ka äh, Frankofoonia liitu. et äh, kahekümne esimese juuli otsused ei ole teisesed eurorühma otsustele aga alati on keegi eh, jalgu järele vedanud, me oleme pidevalt finantsturgudest maas, kuigi meil samas on elemendid olemas selleks, et õigeid otsuseid langetada sobival hetkel ja õigel hetkel ja selles mõttes ma olen täiesti Euroopa Parlamendiga nõus ja seesama majandusjuhtimine ega selle suve jooksul uut jalgratast ei ole leiutatud, kui te loete neid tekste ja võrdlete kõikide nende tekstidega, mis juba on vastu võetud, kas siis märtsis või juunis või lõpuks juulis, siis saate aru, et tegemist on ühtse eh, tekstiga, midagi uut ei ole, härra Von Rompuy on valitsusjuhtide tasandil viis korda juhtinud eurorühma kohtumisi. miks eh, me peaksime, miks peaks keegi olema üllatunud sellest, kui räägitakse, et härra Van Rompuy peaks olema eurorühma president, see on ju kõigile ammu teada, et see nii peaks minema. valitsusjuhtide tasandil on ta seda teinud viis korda ja see on täiesti selge mu, mina tahaksin, et me mõistaksime seda, et usaldusväärne majandusjuhtimine Euroopas või oleks võimalik, kui kokku tullakse kaks korda aastas ja siis võluväel ülejäänud maailm, kes on äh, imestusest äh, pikali kukkumas, äh, järgneb meile, niimoodi see asi ei lähe. kaks korda aastas sellest ei piisa ja see on ka väga oluline, et Euroopa Ülemkogu riigi ja valitsusjuhtide tasandil Eurotsoonis annaks, paneks asjad liikuma, kuid me peame olema siiski Äh, tähelepanelikud, et meie eurorühm oleks ka toimiv ja see eeldab seda, et majanduspoliitikate koordineerimine ei hakkaks toimuma pärast seda, mida on öelnud eurorühm valitsusjuhtide tasandil, vaid et see tehakse siiski ära pealinnades, et rahandusministrid ütleksid sedasama, mida räägivad nende valitsusjuhid ja et valitsusjuhid räägiksid siiski parlamentaarse enamuse nimel. majandusjuhtimise kohta ma olen nädalatel äh, viimastel nädalatel äh, saksa keeles lugenud vähemalt erinevat, sada erinevat versiooni läbi. suur tänu! ja nüüd kohe sõna üle härra Reenile. tõlge kaob umbes viie-kuue minuti pärast äh, väidetavalt, nii et palun, Olli Rehn. Uh, uh, aitäh, Sharon! aitäh ka kõigile teistele selle suurepärase sisulise ja vastutustundliku debati eest, mis näitab meile, kui tõsine ikkagi on äh, see kriis, mis ikka veel jätkub. mul ei ole võimalik vastata kõikidele küsimustele. aga ma võin vastata tähtsamatele küsimustele, mis korduvalt tõstatusid ja mis puudutab neid riike, mille kohta te küsisite lisainformatsiooni, siis võin ma öelda, et praegu koostame me ülevaadet näiteks Kreeka, Iirimaa ja Portugali kohta. ja ma teatan tulemustest Econile esimesel võimalusel ja kahtlemata me äh, käsitleme seda teemat äh, varsti ka põhjalikumalt ja teie käsitlete seda nagunii tegemist on küsimusega, mis ennekõike puudutab majandusliku jätkusuutlikkuse taassaavutamist, töökohtade loomist, jätkusuutlikku kasvu Euroopas. ja e, selleks on vaja programme, mida siis ennekõike peavad rakendama need kõnealused riigid. ma nõustun nendega, kes ütlevad, et meil on vaja pikaajalist visiooni, ma nõustun sellega täielikult. ja tegelikult on meil praegu vaja teha tööd nii-öelda kõikidel rinnetel korraga ja arvestada kõikide ajaperspektiividega, lähitulevikuga ähm, ja ka keskpika ja pika perspektiiviga, sest need on omavahel seotud. me peame ühest küljest kustutama tulekahjusid ehk tegelema nende probleemidega, mis igapäevaselt tõstatuvad kriisi tõttu, kuid teisest küljest peame me ka äh, tugevdama oma äh, majanduslikku raamistikku üldiselt ja just selle tõttu ongi see kuue eelnõu pakett nii oluline. ja ma usun, et äh, see on oluline nii nõukogule kui parlamendile ja seetõttu peavad nõukogu ja parlament ka kokku leppima. kahtlemata on sellel oma majanduslikud mõjud, kuid lisaks sellele tõstab see ka usaldust, eriti lühikeses perspektiivis ja näitab, et me suudame koostöös siiski riigivõlakriisi lahendada ja luua tingimused edasiseks paremaks arenguks ja majanduskasvuks. lisaks toob see kaasa ka vahetud äh, poliitikaalased tagajärjed, aitab äh, luua fiskaaltasakaalu uute instrumentide ja parema poliitilise koordineerituse abil ning julgustab liikmesriike vastu võtma selliseid poliitilisi meetmeid, mille abil tagatakse suurem majanduskasv ja rohkem töökohti. see on aga parema majanduse juhtimise üks peamisi eesmärke. ma nõustun nendega, kes ütlevad, et me peame tegema rohkem tööd, et me vajame pikaajalist visiooni selleks, et lahendada ka need probleemid, mis tuleb lahendada lühemas perspektiivis, lähitulevikus ja siin tuleb mõelda ühele konkreetsele hästi tuntud äh, probleemile, ehk siis äh, asjaolule, et rahaturud tõesti toimivad äh, millisekundi täpsusega, kuid poliitiliste otsuste tegemine võtab kui mitte aastaid, siis kindlasti kuid. minu jaoks tähendab see seda, et demokraatia tagamiseks, nii et eh, teed juhataksid ikkagi demokraatlikud poliitikud ja mitte rahaturud, on eh, meil vaja tagada, et meie poliitikud ja meie poliitilised süsteemid oleksid eh, targemad ja paremini kohanduvad me peame läbi vaatama oma institutsioonilise raamistiku, otsuste tegemiste protsessid ja tagama, tagama sellise konteksti, kus vastutust äh, euroala eest kantaks tõesti ühiselt, kuid äh, iga liikmesriik vastutaks ka oma riigi eest. tahaksin rõhutada veel ka seda, et me peame lähitulevikus tegema selliseid otsuseid, mis mõjutavad meie tulevikku pikemat aega ja see ei tähenda, et ma räägiksin ainult äh, kuue eelnõu paketist, vaid ka kahekümne esimese juuli otsusest ehk siis euroala tippkohtumise järeldustest, mis kindlasti on suur samm praeguse kriisi ületamiseks. kahekümne esimese juuli kohta esitati mitmeid küsimusi ja ma ütleksin vastuseks, et Euroopa majandus, selleks, et kasvatada usaldust Euroopa majanduse vastu, peame me kahekümne esimese juuli otsust ka rakendama, tegema seda kiiresti ja tõhusalt ja eriti tähtis on see sellepärast, et praegu kasvab uuesti ebakindlus ning majanduskasv aeglustub. see on nii kogu maailmas ja ka eraldi võttes Euroopas. aga positiivse poole pealt võin öelda, et mõned euroala riigid on siiski suutnud kiirendada oma siseriiklikke protsesse ja ma arvan, et septembri jooksul teevad kõik vajaliku töö ära ja protsess lõpeb septembri lõpuks. nii et kõige olulisem on vastu võetud otsused nüüd rakendada ja kui need esimesed otsused on rakendatud, võime liikuda järgmisesse faasi suurema majandusliku ja poliitilise lõimumise suunas. ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, et me peame kindlasti selgeks rääkima kõik otsuse elemendid ainult nii on meil võimalik suurendada äh, kodanike usaldust äh, poliitikute vastu, kes neid peaksid kriisist väljapoole juhtima. ja ka tagatiste küsimus tuleb võimalikult kiiresti lahendada. Euroopa Komisjon on seisukohal, et äh, igasugused tagasimaksed või tasaarveldused peavad olema seaduslikud ja vastama finantseerimisplaanidele, erasektori kaasatusele ja jätkusuutlikkuse kriteeriumitele äh, vastavalt äh, Euroopa Liidu ja IMF-i programmile, mille nad Kreeka jaoks välja töötasid ja peale selle peavad igasuguseid selliseid äh, meetmeid pooldama kõik euroala liikmesriigid. Euroopa Komisjon jätkab oma jõupingutusi selleks, et lõpetada euroala liikmesriikide läbirääkimised ja et me võiksime kiiresti edasi liikuda kahekümne esimese juuli otsuse ellurakendamise juurde. sellega ma vastasin lühidalt teie küsimustele, ehk siis ennekõike peame rakendama juba vastuvõetu ja siis äh, liikuma järgmisesse faasi ja ähm, püüdma suurendada majanduskasvu ja töökohtade arvu Euroopas, aitäh! aitäh ka teile, härra Rehn! tuletan äh, teile meelde, et kolmapäeval toimub meie järgmine koosolek.